<clears throat> Good afternoon, colleagues. My apologies for being late. I'm not usually <laughs> late. kolleegid, me oleme natukene hiljaks jäänud, tavaliselt me ei alusta hiljem. tere pärastlõunat, Birgit, vabandan raportööri ees, kes oli õigel ajal kohal. alustagem, kolleegid viisaraportiga kahekümne üheksandal novembril toimus meil äh, toimusid meil kolmepoolsed läbirääkimised ja Silvi Ivan Kaufmann annab meile nüüd informatsiooni selle kohta, mis läbirääkimistel toimus. aitäh, härra esimees, aitäh, Claude, teen hästi lühidalt viisade puhul on probleemiks selles, et meil on äh, siin võltsitud äh, viisakleebiseid ja juba natukene aega tagasi ekspertide rühm soovitas, kuidas neid viisakleebiseid muuta selleks, et neid ei oleks võimalik võltsida. ja komisjon vastavalt nendele ekspertide ettepanekutele tegi juunikuus kaks tuhat äh, viisteist ettepaneku, kuidas siis neid viisakleebiseid muuta võltsimiskindlamaks. kuueteistkümnendal veebruaril eelmisel aastal võtsime me selle raporti siin komisjonis suurte hääl-, suure häälteenamusega vastu ja kolmekümnendal mail algasid siis kolmepoolsed läbirääkimised. nüüd on natukene aega möödunud, kahekümne üheksandal novembril äh, eelmisel aastal toimus esimene kolmepoolsete läbirääkimiste voor. tegemist oli väga konstruktiivsete läbirääkimistega ja sealt tuli välja veel kaks punkti, mis vajavad lahendamist. esimene punkt äh, puudutab seda, kas Iirimaa saab samamoodi meie ühise viisakleebise süsteemi osaks jääda. nimelt Äh, nõukogus ja komisjonis on täiesti erinevad õiguslikud seisukohad selle kohta, kuidas äh, seda küsimust lahendada. ja need erinevad õiguslikud seisukohad on jäänud pidama ning meie parlamendina näeme siin ennast vahendaja rollis aga tähtis on hoolitseda selle eest, et saavutada seda, mida kõik äh, institutsioonid äh, soovivad saavutada, nimelt et Iirimaa saaks jääda selle süsteemi osaks. teiseks, kui pikk peaks olema üleminekuaeg, et kui kaua võivad siis liikmesriigid juba olemasolevaid viisakleebiseid kasutada? siin on jällegi erinevad äh, seisukohad institutsioonidel, aga ma olen üpris kindel, et Malta eesistumise ajal on meil võimalik lahendus leida selleks, et need mõlemad lahtised küsimused siis ka ära lahendada. ja ma loodan, et see ei võta liiga kaua aega ja et meil õnnestub see kõik siis, nagu öeldud, Malta eesistumise ajal ära lahendada. aitäh, Silvi Von. üks kolleeg soovib sõna saada, kas see on selle kohta? Euh, tänan. nagu raportöör ütles, tundub, et see on väike teema, aga tegelikult on siiski väga oluline, tegemist on dokumentide alaste pettustega, antud juhul siis viisakleebistega. paraku muutub see asi järjest üldisemaks viimase ja, ja seda just viimasel ajal, seepärast peame tõesti kokkuleppele jõudma. avaldan tunnustust raportöörile tema panuse eest, mitmel korral olen temaga ka vestelnud ja tänan teda selle eest, et ta näitas üles sellist koostöövalmidust variraportööriga, nii et soovin äh, töö edukat lõpuleviimist, ta võttis seda asja väga südamega ja intelligentselt ja osavalt, tänan. kiitussõnad ALDE variraportöörilt, aitäh, Shera ja suur tänu, Silvia Ivon, tehtud töö eest selles küsimuses ja järgmine kolmepoolsete läbirääkimiste voor toimub paari nädala pärast, kui ma õigesti aru sain, vähemalt nii on see siin mul kirjas. ja ma loodan, et äh, Malta eesistumise ajal õnnestub teil siis ka edusamme teha ja aitäh selle jagatud info eest. kallid kolleegid, lähme nüüd päevakorrapunktide kümme kuni kakskümmend juurde, mis on siis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve täitmisele kinnituse andmine ning raportööriks on äh, meil härra Ježek. Gerard, kas sina asendad härra Ježeki? jah, vabandust, alles praegu sain selle info. ei ole just kõige professionaalsem algus tänasele pärastlõunale, aga Gerard, kui sa soovid äh, sõna võtta, ma tean, et äh, sa saad sellega hästi hakkama, nagu alati uh,. Merci, president tänan, härra esimees. ehk siis äh, ma ei võta sõna siin omaenda nimel, vaid asendades kolleegi ja sõpra Peeter Žesekit ja ALDE peamise avariimehena siin. kõigepealt ma loen siis ette, mille härra Žesek mulle siin kirja pani sest ma ise pole asjadega nii hästi tuttav, niisiis. raport kõigepealt soovib väljendada oma rahu, raportöör soovib kõigepealt väljendada oma rahulolu, arvestades vigade määra eelarve täitmisel aastal kaks tuhat viisteist. eriti arvestades neid äh, arvukaid äh, väljakutseid, mis viimastel aastatel liidu ees on olnud. raportööril on väga hea meel näha, et vajalikud ressursid on leidnud kasutamist selleks, et tegeleda rändeküsimusega Euroopas. samas härra Ježek soovib ähm, DG Home'i julgustada andma konkreetsemaid ähm, hinnanguid selle kohta, kuidas vahendeid on kulutatud vastuvõtu ja ümberasustamise kohta. sellest infost oli puudu DG Home'i tegevusraportis ja see oleks olnud kasulik raportööri arvates, et paremini hinnata seda, kuidas vahendeid on kasutatud mis nüüd puudutab eelarve kinnitamist agentuuride osas, raportööril on hea meel, et agentuurid on suutnud reageerida ettenähtamatutele sündmustele aastal kaks tuhat viis, kuid kavatseb siiski, et eelarve täit-, ning ütleb, et eelarve täitmine on olnud äh, korrektne üldiselt ning vahendite kasutamine tõhus. samas palutab Frontexil jälgida, et parandataks tema eelarve juhtimist. kontrollikoda on tõepoolest, on oma arvamuses Frontexi kohta öelnud, et äh, see on alahinnanud äh, mere jälgimise kuulutusi seitse, seitsme miljoni euro võrra. Äh, räägitakse ka ühest laevast, mis, mille eluiga oli ületatud ning seega ta maksis tagasi oma amortise-, amortiseerumise summad ning Frontex sai tagasi null koma kuus miljonit eurot Äh, ebareeglipäraselt kulutatud summadest. mis nüüd puudutab Sipuli, härra Seesek tuletab meelde meie fraktsiooni esialgset äh, seisukohta, ehk siis äh, et oleks võinud vahendeid kokku hoida seitseteist koma kaks miljonit eurot. paraku Äh, komis-, äh, paraku niimoodi komisjoni, nõukogu ei otsustanud, kuid raportöör rõhutab siiski seda aspekti. kokkuvõttes raportöör on seisukohas, et meie ees on siiski makse assigneeringute ebapiisavus ning lumepalli efekt on järjest olulisem. siiamaani ei ole veel prognoose komisjoni poolt tehtud äh, kassa seisukorra kohta. raportöör leiab et äh, selleks, et eelarvet planeerida justiits- ja siseasjade vallas, peab komisjon äh, selle hinnangu läbi viima. härra Jeesek soovib, et äh, kolleegid esitaksid oma muudatusettepanekud teistest fraktsioonidest selleks, et seda siis arutada variraportööridega lähinädalatel ja sellega ma olen ka lõpetanud eelarve kinnitamise heakskiiduga. The... aitäh, Gerard! ja muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on üheksateist jaanuar kell viis pärastlõunal ja hääletus siin komisjonis on üheksandal veebruaril. aga enne, kui me oleme selle päevakorrapunkti ammendanud, tahan teada, kas kolleegidel on kommentaare nende ettepanekute kohta. kas ainult mina kuulen mingit müra? ma saan aru, et liikmed seda müra ei tekita. või kas tõesti ainult mina kuulen seda müra? Sorry, Katariina, would you like to um... Katariina, kas sina tahad esitada küsimuse arvamuste kohta? Like to take the floor. kas soovid sõna saada? Sì, più che una domanda volevo, ove possibile, fare una breve, un breve intervento, una breve riflessione. jah, lühikene märkus, kui lubate. jaa, muidugi, ütleb härra esimees. suur tänu, härra esimees, mulle sõna andmast. tahtsin härra Ježekit tänada samamoodi ka tema e-, esindajad ja asendajad siin täna. me räägime ju siin raportööri mõtetest ning ma tahan teda tänada tehtud töö eest, sest need raportid lähevad väga õiges suunas. me teame, et eelarve täitmisele kinnituse andmise menetlus on väga-väga äh, tähtis menetlus, sellepärast et meil on võimalik vaadata äh, kui hästi ja tulemuslikult erinevad ametid töötavad. me teame seda ja tegelikult kolleegid on seda ka öelnud, et viimastel aastatel on ametitel olnud väga raske olukord. ning need probleemid tekkisid väga kiiresti eh, nii julgeolekuprobleemide pärast kui ka pagulaskriisi pärast muidugi tuleb siia juurde veel lisada ka põhiõiguste küsimus ning just sellepärast arvan mina, et äh, ametid on olnud äh, vähemalt pagulaskriisi lahendamisel olnud äh, esirinnas ja arvatavasti peavad nad sinna rindejoonele jääma ka järgnevatel kuudel ja neil ei ole olnud võimalik oma tööd väga hästi korraldada. ka kontrollikoda on öelnud, et et äh, erinevused erinevate ametite tulemuste vahel on väga suured kuid raportööri välja toodud punktide kohta tahtsin öelda, et meil tegelikult on võimalik äh, veel väga palju muudatusettepanekute kaudu nendes raportites muuta ja tõesti, ma tahan ka komisjonile kinnitada, et me kavatseme võidelda nende ametite eest. meil on vaja ka tulevikus seda konstruktiivset dialoogi libe komisjoni ja Euroopa Komisjoni vahel. seega suur tänu veel kord raportöörile ja olen valmis kolleegidega koostööd tegema, aitäh! aitäh, Katriina. ma oleksin pidanud mainima, et sa oled sotsiaaldemokraatide variraportöör selles küsimuses. nüüd ülejäänud variraportöörid, kes sõna tahtsid saada, härra Booni, proua Spinelli ja proua Makovei. Need kolm kolleegi saavad sõna ja härra Booni kõigepealt. aitäh. ma räägin Tomas Štehovski nimel, kes on meie variraportöör äh, Rahvaparteist suur tänu härra Jesekile suurepäraselt tehtud töö eest ja suur tänu ka härra Depreele äh, tänase esitluse eest. kõik need arvamused on väga tähtsad, keskenduvad põhilistele küsimustele ja probleemidele, mis meil teatud ametitega on juba pikka aega olnud. tahaksin tänada ka Kontrollikoda väga põhjalike raportite eest. kõik agentuurid ja ametid on meie jaoks väga tähtsad, eriti just praegu kus ähm, nad mängivad äh, väga tähtsat rolli pagulaskriisi lahendamisel. just sellepärast me suurendame nii nende eelarvet kui ka töötajate arvu. kuid me kontrollime ka samal ajal, et vahendeid kulutatakse äh, tõhusalt ja et nad tooksid endaga kaasa ka, need kulutused tooksid endaga kaasa ka lisandväärtust. tahaksin välja tuua mõned punktid, mis on väga tähtsad Rahvapartei jaoks. EASO finantsmäärusest peab hakkama agentuur kinni pidama ja samamoodi tuleb ka maksete tähtaegadest kinni pidada, sest see maksete kraad ja viivitused kahe tuhande viieteistkümnendal aastal pikenesid, siis andmekaitse inspektor, me ei tohi ära unustada seda, et tema roll ei olnud mitte ainult andmekaitsepaketi väljatöötamise ajal tähtis Europoli ja PNR-i direktiivi väljatöötamisel vaid ka selle paketi puhul, mida me praegusel hetkel läbi vaatame andmekaitse osas. on viimane aeg, et Poola ja Frontex lepiksid kokku oma pe Frontexi peakorteri osas. see on tähtis selleks, et tagada läbipaistvust äh, Äh, ja see puudutab ka tingimusi, milles Frontex ja tema töötajad töötavad. meil on vaja ka stabiilset ja usaldusväärset meedet pagulaskriisi ajal. peale selle Sepoli ja Europoli võimalik ühendamine valmistab meile muret, sellepärast et mõlemal agentuuril on erinevad ülesanded ja vastutusala. Nad peaksid tegema omavahel tõhusat koostöö, aga jääma eraldiseisvateks üksusteks. siis äh, Äh, Liisa on väga hästi oma ülesannetega hakkama saanud, äh, ta peab rohkem keskenduma ennetustööle ja uute ülesannetega hakkama saamiseks äh, vastavalt määrusele ja praegu ju kolmepoolsetel läbirääkimistel me otsime ka sellele lahendust. aitäh, härra Booni ja nüüd kuue ja proua Spinelli, palun. Eh, aitäh härra esimees, suur tänu kolleeg Ježekile, et ta need raportid koostas ja ma väga vabandan, et ma sellele koosolekule natuke hiljaks jäin. palun vabandust selle pärast. üks küsimus oli minu jaoks väga huvitav selles küsimuses, nimelt Kontrollikoja raport Euroopa Liidu kulutuste kohta. ja väga tähtis on siin äh, Äh, välispoliitika ja migratsioonipoliitika osa välispoliitikas. tahaksin tulla selle juurde, mida on üt-, öelnud Kontrollikoda ja tahan seda äh, Äh, meie raportitesse sisse viia oma muudatusettepanekute kaudu. nimelt näiteks finantsprojektide killustatus, mida Kontrollikoda on kritiseerinud, samamoodi ka äh, kvaliteedi mõõtmise tegurid. me ei peaks ju mitte ainult kvantiteedi mõõtmise tegureid kasutama, vaid ka kvaliteedi omi. ja väga tähtis on minu jaoks ka see, et kodanikuühiskonda ei ole piisavalt kaasatud äh, äh, Äh, mustlasvastaste jõudude summutamiseks. Äh, nii et ka selle kohta tahaksin ma muudatusettepanekuid teha. ja siis see, mida Kontrollikoda ütles äh, kulutuste kohta välispoliitikas ja eriti just migratsioonipoliitika rahastamise kohta. Euroopa Liidu välispoliitikas on alati olnud kirjas selged klauslid inimõiguste kaitse kohta. sellegipoolest äh, nendest õigustest alati kinni ei peeta projektide läbiviimisel, seda ei ütle mitte ainult mina, vaid seda ütleb ka Kontrollikoda. näiteks Sahara neti projekti puhul. ja siin on tähtis, et äh, me hakkaksime migratsiooniprobleemidesse lahenemisse teistmoodi suhtuma. aitäh! aitäh, Barbara! ja nüüd ECR fraktsioon ja proua Makovei, palun! Mulțumesc! Câteva observații legate de... Mul on üks märkus ametite kohta mis on seotud meie komisjoni tegevuse valdkonnaga. kõigepealt äh, huvide deklaratsioonide eesmärk on just, on ära hoida huvide konflikte. kõik ametid ja nende juhtkond, nende nõukogu peavad tegema deklaratsioone selle kohta, et puudub huvide konflikt. iga direktor on sellise deklaratsiooni täitnud, kus ta võtab endale kohustuse, äh, mille ta ka allkirjastab. ma arvan, et see äh, huvide konflikt on iseenesest juba absurdne, keegi teine peaks hindama tegelikult seda, kas direktori puhul on mingi huvide kokkupõrge või mitte peaksid olema lihtsalt huvide deklaratsioonid, kõik direktorid peaksid äh, selgitama, millistesse organisatsioonidesse nad kuuluvad. meie ju seda ei tea vastasel korral. ning äh, ka finantshuvide deklaratsioonid, ka need peavad täitma direktorid ja keegi teine peaks neid kontrollima, kas on huvide konflikt või ei. aga nüüd on siin leid-, teatud äh, moodus, kuidas inimesed justkui kontrolliksid iseennast ning puudub äh, objektiivne kontroll. ja see käib kõikide ametite kohta. mis puudutab äh, nüüd politseikolledžit, see sai kakssada miljonit viissada tuhat eurot Euroopa Komisjonilt selleks, et võidelda terrorismiga ja selleks, et tõhustada koolitussuutlikkust, äh, kes äh, Lähis-Idas ja Aafrikas. kuid äh, meil ei ole mingeid tõendeid selle kohta, mis nende vahenditega ette võeti. mis sellest rahast sai, kas projektid tõesti aitasid kaasa võitlusele terrorismiga Euroopa Liidus, seda ei saa selgelt öelda. ning seal õpp-, õppinud äh, ohvitserid, umbes kolmteist tuhat õppisid seal, kuid puuduvad igasugused hinnangud nende koolituste kohta. on väga tore, et läbi viiakse koolitusi, kuid tuleks ka hinnata, kuivõrd need koolitused on tõhusad ja millised on nende tulemused. mul oleks veel üks soovitus kõikidele ametitele nad peaksid kõik oma veebilehele panema Kontrollikoja raportid kõikide ametite kohta. raportid on muidugi olemas Kontrollikoja enda veebilehel, aga kui keegi läheb näiteks ameti veebilehel, siis ka sealt peaks olema võimalik Kontrollikoja hinnangut lugeda. ja üks neg-, negatiivne aspekt, nüüd kus me siin arutame nende ametite küsimusi, pole ühtegi ametite esindajat siin ruumis. kõik kohad on tühjad. kas äh, eelarve kinnitamise otsus neid ei huvita? see ei ole päris normaalne, tänan. Uh, suur tänu, proua Makovei. tundub, et tõesti ei ole ühtegi ametite esindajat kohal. üks siiski, üks siiski on saalis. tahtsin lihtsalt teada, et milline amet üks on aga kohal. aga proua Makovei, tõesti, tabasite naelapea pihta. aga siiski kinnitan, et üks kolleeg on kohal. suur tänu ehk siis EULIS on ainus, kes, kelle e-, eelarve täitmine heaks kiidetakse. jah, nii et suur tänu, EULIS, et kohal olite. suur tänu nende märkuste eest. härra Ježek eh, on meie raportöör ja härra Dupre, te täitsite teda väga hästi, te tema koostöös väga hästi, kas te tahate midagi siia lisada? härra esimees ma tahaksin väga hea meelega vastata märkustele ja küsimustele, aga see ei ole vist minu koht ja ma kavatsen nii truult kui võimalik siis edastada need äh, märkused ja küsimused kolleegile ja ma kinnitan teile, et äh, ta on valmis kohtuma kõikide variraportööridega, et rääkida läbi võimalikud muudatusettepanekud, mis esitatakse tema raportitesse. suur tänu, Žeha, ja suur tänu, et äh, ka kolleegi kohta siin täna täitsid ja et meil õnnestub asjad hoida ajakavas. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheksateistkümnes jaanuar kell seitseteist null null pärastlõunal ja üheksandal veebruaril tahaksime hääletada. suur tänu kõigile, suur tänu kõikidele osalejatele. tegemist oli väga olulise päevakorrapunktiga. Läheme edasi, päevakorrapunkt number kakskümmend üks raporti eelnõu Euroopa Liidu ja Liechtensteini vürstiriigi vaheline leping täiendavate normide kohta seoses sisejulgeolekufondi osaks olema välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. Jo Vainholtsa on meie raportöör. kas keegi asendab teda täna? tundub, et mitte. hüppame üle selle teema. Birgit ei asenda keegi teda täna siin. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaheksateist jaanuar. nüüd vabandan, ma oleks pidanud ise uurima, et kas kolleeg saab kohal olla või ei aga võtame siis kohe ette päevakorrapunkti number kakskümmend kaks. kolleegid, hetkeks paus, kontrollime, et kas me saame edasi minna privacy, privacy shield'i päevakorrapunkti juurde et kas kõik kolleegid on kohal. üks moment, palun. As I was saying <laughs> sorry uh, um,, colleagues thought that uh, we need kolleegid uh, arvasid, et uh, peaks ootama ära kolleegid. aga ei peaks ja läheme siis kahekümne teise päevakorrapunkti kohta Euroopa Liidu ja USA andmekaitse raamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus. mõned märkused enne, kui me läheme arutelu juurde. Teil on võib-olla veel meeles, et komisjon võttis vastu otsuse Euroopa Liidu USA Privacy Shieldi andmekaitse raamistiku kohta ja vastavalt sellele neljandal ja üheteistkümnendal juulil otsustasid libe koordinatsioon, koordinaatorid oma resolutsiooni vastu võtta. tänane resolutsiooni eelnõu äh, ongi siis selle töö tulemuseks, esim-, erinevad fraktsioonid on selles osalenud, hästi tasakaalus tekst äh, peegeldab erinevate fraktsioonide seisukohti ja võtab arvesse ka artikkel kahekümne üheksa töögrupi seisukohad ja Euroopa Parlamendi resolutsiooni seisukohad kahekümne kuuendast maist kaks tuhat kuusteist Atlandi üleste andmevoogude kohta. resolutsiooni eelnõu tunnistab seda, et on tehtud äh, teatud ähm, parandusi võrreldes Safe Harbori kokkuleppega siia Privacy Shieldi ja, ja Euroopa see aitab andmete ülekandmist Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse lihtsustada, eriti VKE-de jaoks ja ettevõtete jaoks. Äh, sealhulgas on ette nähtud ka, et ähm, on Privacy Shieldi kuuluvate jaoks võimalik peatada andmete edastamine, see selgitab ära ka USA ametivõimude, see võtab arvesse ka äh, USA ametivõimude selgitused ja tõlgendused, eriti mis puudutab isikuandmete menetlemist ja ombudsmanide iseseisvust. see resolutsioon toob välja ka mõned küsimused, mis on jäänud lahendamata ja Privacy Shieldi kommertsaspektid või äh, julgeoleku ja korrakaitse aspekte, need on need, mille tõid välja äh, äh, Andmekaitse Ametivõimud, eriti artikkel kahekümne üheksa töögrupp, mis on seiranud kogu seda teemat. lõpuks kutsub meie resolutsioon üles komisjoni läbi viima täieliku ülevaate puudujääkidest ja nõrkustest ja kaasata tuleb Euroopa Liidu andmekaitseametid ja tuleb tagada kõikidele dokumentidele ja öö, äh, asutustele selleks, et saaks teha oma tööd korralikult. ning kutsume üles ka Euroopa Liidu andmekaitseameteid oma järelevalvepädevust kasutama. kallid kolleegid, need olid selle resolutsiooni peamised elemendid ja annaksin nüüd sõna siis võimaluse libe koordinaatoritel võtta sõna ja liikmetel kolleegid, jõudis minuni just ka info, et komisjoni kolleegid ei ole veel saalis, aga peaksid kohe jõudma. nii et kui lubate, siis aluta, alustame seda arutelu. täna on neljapäeva pärastlõuna ja aega meil ei ole. kolleegid peavad koju sõitma, nii et ma ei taha venitada siin asjatult Al. alustame seda arutelu ja komisjoni kolleegid jõuavad varsti ka kohale härra Booni teist alustame siis. You ready? Did, did you not hear me or? härra Booni, kas te ei kuulnud mind või ei saanud aru? Yeah. No, Mr Booni, I think you, you see, I, I always just. härra Booni teate, ma kogu aeg olen arvanud, et mõned kolleegid võib-olla mind ei kuulagi. lülitavad lihtsalt välja. ja nüüd te siis tõestasite minu kahtlusi. tegite siin omavahel midagi palju huvitavamat kindlasti kui minu kuulamine. mis ma ütlesin, me võime arutelu alustada, komisjon varsti jõuab ka saali. aga need suurepärased saadikud, kes on kohal täna veel, võiksime nendega ju koos alustada selle arutelu ja härra Pooni, ma andsin võimaluse teile esimesena sõna saada nii et palun. suur tänu, Claude. asi on aga selles, ma ei ole valmis praegu rääkima sellest asjast, sest et äh, komisjoni esindajaid, ma ei tea, kas ma suudan venitada oma sõnavõttu nii pikaks, et komisjoni esindajad vahepeal kohale jõuaks. igal juhul väga oluline algatus, vähemalt minu seisukohtadest vaadates ma suhtun väga positiivselt sellesse resolutsiooni. aga mis ma tahtsin öelda, on see, et me peaksime kaaluma kahte aspekti. kõigepealt äh, meil on seda kippi äh, vaja äh, selleks, et tagada USA ja Euroopa Liidu vaheliste suhete toimimine selles valdkonnas palju tõhusamalt ja et see oleks palju läbipaistvam ma olen äh, nõus äh, mõnede esitatud märkuste ja küsimustega, aga on äh, selliseid asju ja argumente, millega ma ei saa olla nõus ja ma arvan, et lihtsalt tuleb muuta keelekasutust. aga see ei olegi problemaatiline eriti. me võime ju esitada muudatusettepanekuid, aga tegelikult see peitub asi selles, et kuidas suhtub USA uus äh, võim äh, sellesse äh, andmekaitseraamistikku, me oleme Privacy Shieldi osas ju läbi rääkinud päris kaua. me oleme sellest asjast rääkinud ka Ameerika Kongressi delegatsiooni liikmetega ja oleme küsinud, et kuidas näevad ette nemad seda, et kas jäävad paika need asjad, milles me kokku oleme leppinud mm, Privacy Shieldi osas ja nad on vastanud, et nad ei tea. Nad ei tea, kes hakkavad vastutama luureagentuuride eest, CIA eest ja nii edasi ja minu ettepanek oleks et äh, me võtaksime selle resolutsiooni küll, eelnõu küll arutelule, jah, aga teisalt mõtleme sellele ka, kas me ei peaks pigem keskenduma teatud äh, küsimuste alles siis, kui uus äh, president on ametis, ootame kuu-kaks ja kompame siis maad, mida uus valitsus arvab. nii et äh, selle resolutsiooni kohal on suur küsimärk ja ma arvan, et see tuleks kohandada kindlasti, see, mis on siin sees, tegelikele oludele ja see praegu ei ole väga selge, mis siis uu-, äh, mis uus valitsus teeb, äh, ametisse asuvad nad ju kahekümnendal jaanuaril. suur tänu, härra Booni! huvitav on see, mida te ütlesite ma ise oma sissejuhatuses ei rääkinud uuest äh, USA valitsusest, aga te ütlesite ise ka, et Privacy Shieldil on teatud äh, puudujäägid. Ähm, fraktsioonid äh, muidugi näevad nende, neid puudujääke erinevates asjades ja ja erinevate kolleegide jaoks on ka erinevad asjad olulised, eks tänane arutelu heidabki valgust sellele, millised need punktid võiksid olema, aga üks punkt, mis, mis on tõesti väga oluline, nimelt et Ameerikas on võim vahetunud ja ma tahaksin küll teada, mida kolleegid sellest arvavad. kindlasti tuleks esitada sellesisuline muudatusettepanek, aga juulikuus on ees meie visiit, meie komisjoni delegatsiooni visiit Ameerikasse, aga enne seda kindlasti me peaksime teatud äh, arvamuste vahetuse maha pidama. et kuidas sellesse suhtuda. Birgit, kas sa soovisid sõna? ja pärast seda proua Intelt. suur tänu härra esimees, kõigepealt lubage rääkida kõigepealt punktist kakskümmend üks. ma tahaksin küll võtta selle ette natukene hiljem, ma arvan, et meie raportöör tuleb kella neljaks, kuna nii oli ette nähtud, et sellest me räägime kell neli. aga nüüd siis äh, Privacy Shield resolutsioon minu esimene küsimus, miks me peaksime pidama arutelusid ühe või teise sõnastuse osas? et milline sõnastus on sujuvam ja milline mitte? miks? sest et lõppkokkuvõttes ei ole sellest resolutsioonist mitte mingit tolku, sest see Privacy Shield on juba ju kokku pandud, ära otsustatud ja mis iganes meie ütleme, ei mõjuta seda karvavõrdki. punkt üks. ja seda kõike arvestades võiksin ma selle resolutsiooniga olla isegi rahul ja me alustame kuue positiivse punktiga punktid üks kuni kaheksateist hõlmavad endast kuute positiivset argumenti ja ma arvan, et kolleeg, kolleeg Poonile see on meeltmööda. ja siis on neli natukene kriitilisemat aspekti või isegi ähm, väga kriitilist ja need on muidugi tähtsad. eriti, kui me räägime sellest äh, praegu veel ähm, eksisteerivast võimalusest äh, andme, äh, hulgiandmeid koguda ja see on asi, mis tuleb ette võtta. ja seni on äh, lahendamata ka äh, kohtu poole pöördumise võimalused ja mõned küsimused on tekkinud ka ombudsmani sõltumatuse kohta. ja siis on kaks punkti, mida, mis on väga kriitilised. parlamendi roll selles valitud äh, vormis on väga väike. ja väga oluline on sellest rääkida, ma tulen asja juurde tagasi natukene hiljem, et et miks see piisavusotsus ei ole õige menetlusvorm, mõelgem, mis juhtus Safe Harboriga. järgmine küsimus on see, et mida teha siis ülevaatamisklausliga ja et mida me komisjonile äh, tahaksime eh, kohustuseks teha. me peaksime loomulikult keskenduma sellele, et kõikidele dokumentidele ja asutustele on juurdepääs ja et kasutatakse kogu selle iga-aastase läbivaatamise käigus ka parlament. probleem selle asjaga on aga selles, selle iga-aastase revisjoniga, on see, et võib tekkida järgmine raskus. ma loodan, et mitte, aga siit jällegi üleskutse komisjonile ma loodan, et Safe Harboriga ei juhtu sedasama asja. Safe Harboriga oli lihtsalt niimoodi, et me saime alguses kohe teada, et see ei tõesta ennast ja me nägime, et ikka ja jälle tekivad äh, meil need probleemid, aga mitte midagi sellest ei saanud. asi hakkas liikuma alles siis, kui üks kodanik läks kohtusse, alles siis me hakkasime seda teksti muutma ja minu meelest see ei tohiks enam korduda. ma tõesti loodan, et Privacy Shield kokkulepe on äh, tõhusam kokkulepe, kui seda oli Safe Harbor, vaatamata nendele puudujääkidele, mis meie meelest on siia sisse kirjutatud. aga kui peaks tekkima probleeme, siis ma paluksin kõiki, kes selle asjaga on seotud ja kes peavad arutelusid Ameerika Ühendriikidega, et me peame tõusetuvaid probleeme võtma tõsiselt, nõudma lahendusi ja mitte alati varjuma selle tõsiasja taha, et jah, meil on vaja andmetevahetust, aga me ei saa äh, selle juures ohtu seada meie kodanike eraelu. suur tänu, Birgit Sofind-Veld. suur tänu, härra esimees ma ei tea, mitu korda me oleme rääkinud Atlandi-ülesest andmevahetusest siin selle komisjoni raames. oleks juba tänaseks oodanud, et me ole, oleme jõudnud kokkuleppele, mis on vettpidav, kõigile öö, äh, sobiv ja et on tagatud andmete, isikuandmete kaitse sujuv liikumine üle Atlandi. aga tundub, et sellest ei saa asja nüüd kõigepealt äh, meie tänasest päevakorrast, me oleksime pidanud sellest hakkama rääkima kell kuusteist viisteist. ma pidin siia nüüd äh,, ähm, tuli nelja jooksma äh, ja me tegelikult oleksime oodanud komisjonilt seisukohta, neid ei ole kohal ja tegelikult nende seisukohad oleksid väga huvitavad ja meil on isegi mõned küsimused ja kui nad õigeks ajaks kohale ei tule, siis ma loodan, et nad vastavad kirjalikult. ja mul on siis järgmised küsimused võib-olla on need võimalik ka sisse võtta muudatusettepanekute läbi siia resolutsiooni. kõigepealt eh, vaatamata võimuvahetusele Ameerikas eh, on Euroopa Komisjon, volinik Jourova täpsemalt, eh, hiljuti avaldanud äh, rahulolematust Ameerika Ühendriikide poolse vastusega Yahoo juhtumi puhul. nimelt ähm, Yahoo'l äh, pandi kohustus skaneerida emaile ma ei tea, mida see tähendab komisjonile, sest tegelikult otseselt hakkab mõjutama Privacy Shieldi ja ma arvan, et me ei tee nii, nagu me Safe Harboriga tegime, see oli äh, vigu täis ja komisjon lihtsalt keeldus asjaga tegelemast väga huvitav oleks ka igasugune lisainfo uue valitsuse kohta Ameerikas ja et millised kohustused nad on endale võtnud, näiteks proua Novelli väljavahetamine, selle niinimetatud ombudsmani väljavahetamine, millise, mida öeldakse uue ombudsmani kohta, kuidas tagatakse tema sõltumatus ja Äh, mida siis arvata presidendiks valitud äh, Trumpi avaldusest äh, võtta tagasi ähm, USA järelevalve seadusandluse artikkel kakskümmend kaheksa. ajalehtedes räägitakse väga palju uuest valitsusest ja uuest võimust Ameerikas, aga meie tahaksime nagu täpsemat infot selle kohta. oleks oluline. ja siis komisjoni teatis sellest nädalast. selle kohta on mul ka mõned küsimused. teatis puudutab äh, kaubanduspartnereid äh, Ida- ja Kagu-Aasia riikides, Jaapan, Korea ja nii edasi. nimelt on ette nähtud nende lepingute all sarnased lahendused, nagu seal on Privacy Shield. tahaksin täpsemalt äh, infot selle kohta. ja veel äh, üks asi jäi mulle veel silma, kuid ma ei ole saanud asjasse veel süüvida nimelt äh, komisjoni äh, teatis siduvate korporatiivreeglite kohta äh, andmete vahetusel korporatsioonide vahel. kas komisjon on leidnud mingisuguse tasakaalu, ähm, et me hakkame Privacy Shieldi taolistest lahendustest liikuma edasi siduvate mm, meetmeteni korporatsioonide jaoks, see oleks aga keerulisem lahendus ja vähem läbipaistev ka ja lõpuks viimane küsimus, see on ainult osaliselt seotud Privacy Shieldi temaatikaga. kuulda oli, et äh, äh, koondkokkulepe äh, on ratifitseeritud, aga on jäänud välja kuulutamata, istub seal kusa-, kuskil riiulil, ta seal seisab ja tahaks siis lisainfot ka selle asja kohta. suur tänu, Sofi. tõesti, äh, nii see on, ma oleks pidanud varem juba kogemusest õppima, oleks pidanud pausi tegema kahe asja vahel. asi on lihtsalt selles, et neljapäeva pärastlõunal asjad lähevad üsna tempokalt. Äh, inimesed tahavad koju minna, adrenaliin on laes, kõik on tempokas, kiire, konkreetne ja tõesti äh, natukene kiirustame selle asjaga. ja tõesti, see ei ole õige, et me alustame, alustame arutelu ilma komisjonita, nüüd on komisjon aga saalis. ja tõesti, ei ole õiglane härra Karelli suhtes, et, Jen Karelli, vabandust, suhtes, et ta ei kuulnud esialgmisi küsimusi, nii et ma vabandan kõigi ees. härra Voss saab järgmisena sõna ja Sofi, enne kui saab sõna komisjon, ma paluksin teistel siis oma võtmeküsimused veel korralda, korrata üle ja aega meil on, eh, nii et eh, saame veel teise vooru ka korraldada. nii et Aksel, palun. Ähm, kõigepealt, kas me tahame üldse Atlandi-ülest äh, andmevahetust või mitte? rahvapartei soovib seda, sest äh, me leiame, et majanduse, mõistliku majanduse jaoks andmevahetus on hea. kas me soovime ka riiklikku julgeolekut tagada ja USA on öelnud, et seda nad soovivad ka teha, me ei saa ju olla selle vastu, et riik võitleb oma julgeoleku eest, sest olukord on selline, nagu ta on. nii et meie ülesandeks on leida nüüd kogu selles valdkonnas tasakaal me tegime seda eelmisel aastal, me rääkisime sellest päris mitu korda, komisjon andis meile vastuseid, pikki tunde tegi ta seda, me oleme tõesti nii palju sellest kuulnud, mulle tundub, et see küsimus on ammu lõpetatud ja ma ei saa üldse aru, miks me peame selle resolutsiooniga üldse siin tegelema, sellest küsimusest rääkima. muidugi, alati on võimalik äh, äh kritiseerida seda äh, tasakaalu, mis on sisse viidud, sest on selge, et kõigi jaoks ei lähe see piisavalt kaugele ja kõigi jaoks ei ole see ehm, vastuvõetav ja eriti on seda näha siis, kui pöördutakse kohtu poole. aga me räägime siin praegusel hetkel ju aluspõhimõtetest ja just sellepärast me ju tegelikult äh, töötasime välja ka veel meetme, mille kohaselt igal aastal vaadatakse see süsteem üle, kontrollitakse seda ja parandatakse süsteemi. ning kui siis tekib probleem, siis on võimalik äh, ka neid probleeme lahendada just selle peenhäälestuse kaudu ma ei saa aru, miks me jälle räägime sellest küsimusest, mis on ammu juba otsustatud. kui kardetakse poliitilist vastutust, siis võib-olla ei ole Euroopa Parlament nende inimeste jaoks õige koht. aga me peaksime mingil hetkel äh, olema võimelised äh, alla neelama ka selliseid küsimusi, mis Euroopa Kohtu ees sajaprotsendiliselt läbi ei lähe. me peame võtma vastutuse, elu läheb edasi, me ei saa oodata kaks aastat, kuni on siin mingi kohtute poolt heaks kiidetud õiguslik alus ja siis me saame öelda, et noh, nii lähemegi edasi. me vastutame ka rahva ees, ettevõtete ees ja kui me seda andmekaitseraamistikku välja töötas, siis me üritasime me selle kõigega arvestada. ja mingil hetkel tuleb tõesti öelda, et see ei ole ju siin nüüd kivisse valatud, tegemist on kõige stardipauguga, me arendame seda süsteemi edasi iga kord, kui avastame probleemi. ja just sellepärast ei hääleta me selle resolutsiooni poolt või oleme seda valmis tegema ainult siis, kui teatud kompromissettepanekud välja töötatakse ja nende osas kokku lepitakse. see resolutsioon on meie arvates selline, mida vaja ei ole ja ei ole mõtet siin lihtsalt pimesi hakata probleeme tõstatama ainult sellepärast, et tegemist on ameeriklastega et tuleme jälle välja ja ütleme, et ikka tuleb teha veel samm edasi ja samm edasi. mingil hetkel tuleb lihtsalt piisavalt julge öelda, et aitab küll ja et me arendame seda süsteemi edasi vastavalt sellele, kuidas probleemid välja tulevad. meie oleme rahul andmekaitse raamistikuga, me ei ole nõus selle resolutsiooniga, vähemalt mitte sellel kujul, nagu ta meile praegu on esitatud. kui vaja, oleme muidugi valmis kompromissettepanekuid välja töötama, aga praeguses versioonis me seda toetada ei saa. aitäh! Thank you very much, Axel. suur tänu, Aksel. ütle välja, mida sa tunned, see on meie põhimõte siin komisjonis, suur tänu. Birgit, äh, palun ühe, üks hetk, kas on veel keegi, kes soovib kõnelda? kas see on kodukorda puudutav küsimus või äh, kõnelejal ei ole mikrofon sisse lülitatud? esimees kuna sa kõnelesid enne, kui komisjon tuli, nõus, annan selle võimaluse ka kõikidele teistele kolleegidele, annan teile vajadusel sõna kokku võtmaks äh, eelpool öeldu, enne kui komisjon siia tuli. Birgit, kas sa tahaksid äh, siis äh, komisjoni tarbeks lühidalt kokku võtta, mida sa enne ütlesid? jah, saan tõesti lühidalt teha. tahtsin veel kord rõhutada, et on palju positiivseid aspekte resolutsioonis ja ma ei saa aru, miks ei peaks olema võimalik mõnel fraktsioonil nõustuda, et on ka mõningaid äh, vastuseta küsimusi ja muresid. ja teiseks, ma ei ole nõus väitega, et me oleme kriitilised lihtsalt sellepärast, et tegemist on kokkuleppega Euroopa Liidu ja ameti, Ameerika Ühendriikide vahel, lihtsalt sellepärast, et see ei ole tõsi ja sellisel alusel me kindlasti siin parlamendis koos töötama ei peaks. küsimus komisjonile. ma tahaksin väga konkreetselt küsida, milline on teie kavatsus, milline võiks olla erinev lähenemine koostööle, kui tegemist on Privacy Shieldi läbivaatusega, kui asi puudutab koostööd komisjoni ja parlamendi vahel kas teil on mingisuguseid plaani, plaane või, või, või, või menetlusi kavas tegutsemaks erinevalt? kui võivad tekkida probleemid äh, Privacy Shieldiga, erinevalt siis sellest, äh, mis kehtis Safe Harbori puhul, kus meie kriitikat kunagi tõsiselt ei võetud ega arvesse võetud, ehk siis mis on teie plaanid, kas teil on plaane selles osas, kuidas parlamendiga koostööd teha? aitäh, Birgit! kas on veel liikmeid, kes sooviksid oma peamised mõtted ähm, veel kokku võtta, enne kui sõna saab komisjoni, ma vabandan veel kord, et me kõnelesime enne, kui komisjon kohale jõudis. Sofi, kas sa sooviksid äh, oma peamisi väiteid võib-olla korrata lühidalt? ma võin saata meili vajadusel. ma ei hakka kedagi, ma ei hakka kedagi sundima. enne kui ma annan sõna härra Tšenkarellile, ma üritan siin olla õiglane kõigi vastu, aga näete, mis välja tuleb. aga ma ei taha nüüd õli tulle valada enam. resolutsiooni projektiga on siin äh, nüüd esile kerkinud terve rida arvamusi, et kas seda üldse oleks vaja, seda resolutsiooni. aga samas on ka positiivseid äh, märkusi, nagu proua Sippel ka ütles. tulevikus see vaadatakse läbi ja hea oleks, kui meil oleks olemas tekst, milles on kirjas parlamendi praegune arvamus eraelu kaitse osas, private shield'i osas ja seepärast kui nüüd tulevad muudatusettepanekud, siis äh, mõtleme selle üle, kus see õige tasakaal oleks. vastasel korral me lihtsalt raiskame siin oma jõupingutusi. ja nüüd pöörduksin komisjoni poole. härra Tšenkarelli, kas te sooviksite oma seisukohta tutvustada? Thank you very much. suur tänu. jõudsin hi-, hilisel momendil kohale seega ma üritan vastata nendele märkustele ja, ja küsimustele, mille ja kolleeg edastas mulle ka mõned küsimused, nii et ma vabandan ette, kui ma ei vasta piisavalt põhjalikult. oli rida küsimusi, mis puudustasid äh, uut USA administratsiooni, kuidas me hindame selle uue administratsiooni mõju Privacy Shieldile. selles osas ütleksin paari asja ja võin ka teile ka mõned kinnitused anda. kõigepealt pidage meeles, mis üldse on Privacy Shield. see on need kohustused, mille Ameerika Ühendriigid on endale võtnud ja mis on siduvad Ameerika Ühendriikide jaoks mitte mingi administratsiooni jaoks, ma tahan öelda seda, et äh, Privacy Shieldi puhul me arvestame loomulikult nende kohustuse jätkumisega ning nende kohustuste täitmise vajadusega. see on esiteks väga oluline stiimul äh, täita reegleid ja nagu te ka teate ja oleme ka seletanud, juhul kui neid kohustusi ei täideta, siis on olemas väga konkreetsed eeskirjad selle kohta meie vastavuse otsuses, kuidas siis tuleb tegutseda ja mida peab kaasa arvatud äh, shield'i peatamine. see on, ma ütleksin, see põhiline struktuur ja põhilised eeskirjad, olgu siis tegemist praeguse administratsiooni või tulevase administratsiooni või ükskõik millise Ameerika Ühendriikide administratsiooniga. ja veel. see selleks, et Shield saaks toimida, selleks on terve rida aluseid, mille juurde tuleb jääda. see on ka tugev sõnum, mille me oleme edastanud praegusele administratsioonile ning samuti kongressi liikmetele või tulevasele administratsioonile. see on ka meie Ameerika partnerite jaoks väga selge. toon vaid ühe näite esindajate koja liige Saint Sabrina on saatnud kirja, äh, mis on avalik äh, tulevasele president Trumpile, kus rõhutatakse mitte ainult Privacy Shieldi olulisust, vaid ka seda, kui oluline on, et see eksisteerib, et on säilitud pidi iga kakskümmend kaheksa Freedom Act, järelevalve sätted, mis on aluseks Privacy Shieldile ilma milleta Privacy Shieldi olla ei saa. see näitab, et kuidas reformid on olukorda tõeliselt äh, parandanud ja mõjutanud meie kahepoolseid suhteid. kindlasti neid äh, muutnud kindlamal alusel püsivateks. meie partnerid äh, mõistavad, et kui üks nendest alustest, reformidest äh, kõrvaldatakse või äh, muudetakse ära, siis on sellel väga konkreetne mõju Privacy Shieldile. muus osas me ei saa hetkel spekuleerida, mida uus administratsioon kavatseb ette võtta, kuid meil on siiski äh, kohustused, meil on mehhanismid ja vahendid, mis võimaldavad meil tegutseda ja reageerida, kui miski peaks muutuma mis puudutab koostööd parlamendiga, iga-aastase mm, aruande raames põhjenduses sada nelikümmend ka-, üheksa on öeldud, et komisjon iga-aastase läbivaatamise raames koostab äh, raporti, mille järeldused äh, ka esitatakse parlamendile, aga enne seda ülevaadet, muidugi toimub äh, dialoog, nagu ka täna, aga ka teistes äh, komisjonides, äh, volinik Jurova tuleb teie komisjoni esinema kahekümne kolmandal kuupäeval, selle aastase aruande ettevalmistamiseks. ja me saame tagasisidet, sisendit parlamendilt nendes küsimustes, millega on vaja tegeleda. võin teile kinnitada, et et äh, teostame järelevalvet. kui midagi peaks toimuma Private Shieldi täitmisega ja me ei hakka ootama iga-aastase aruande järele selleks, tegemist on järjepideva järelevalvega. ma ei olnud siin kohal, kuid äh, ma saan aru, et räägiti teatisest mille kaks päeva tagasi võt-, võttis vastu komisjon, kus räägitakse sellistest riikidest nagu Jaapan ja Lõuna-Korea ja vastavuse otsusest nende suhtes. Need, kes on lugenud seda teatist, teavad, et see peegeldab asjaolu, et Jaapan ja, ja Lõuna-Korea on hiljuti ajakohastanud oma äh, eraelukaitse seadusi ja meie nägemus on see, et nad äh, lähenevad Euroopa andmekaitse seadusandlusele ja arvestades, kuivõrd äh, oluline see küsimus on, siis on äh, oluline seda toetada, seda lähenemist ja tuginedes sellele mõelda siis äh, adequacy decision'i ehk siis vastavuse otsuse peale. ja tänan. loomulikult äh, olen valmis vastama muudele küsimustele ja märkustele, äh, millele ma ennist võib-olla ei keskendunud. kas kellelgi kolleegid on küsimusi või märkusi? härra Tšenkarelile, härra Biden-Ausar. Äh, aitäh, härra esimees no it's not your point yet, I am just asking. ei, mitte selle päevakorrapunkti kohta. ei äh,, härra Tšenkarelli sõnavõtu kohta tahtsin teada, kas teil on midagi öelda. härra Tšenkarelli ütles, et proua Jurova tuleb kahekümne kolmandal jaanuaril. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheksateistkümnes võib-olla oleks targem viia kahekümne neljandale, et meil toimuks see kohtumine ja arutelu. kuidas teile tundub, kas te oleksite sellega nõus, et seaksime tähtaja kahekümne neljandale? nõus? nõus. ja teine asi. mina ütlesin kolleegidele vastuseks selle kohta, et äh, kuidas on äh, ülevaadetega. ja küsiksin härra Tšenkarellt, et millal järgmine kord see juhtub, ma sain aru, et kas see selle aasta jooksul toimub järjekordne läbivaatus? Yeah. millal see protsess algab? sellel aastal muidugi tähtis on see, et, äh, et kulub pisut aega et äh, enne kui Ameerika partnerid saavad seda kinnitada, et on toimunud ka ametisse nimetamised, aga ühe aastaga äh, me jõuame selle aasta ilmselt äh, suveks, augustiks saab see valmis, nii et see võiks toimuda septembris. siis on piisavalt aega Ameerika partneritel ja administratsioonil oma ametikohtadele asuda ja et neil on, et neil koguneb ka piisavalt äh, kogemust kevade jooksul siis selle kohta, kuidas äh, Privacy Shieldi rakendatakse, et me siin suveks saaksime sisuka ülevaate. proua Intvelt. jah, esimees. otseselt ei puudutanud see nüüd Privacy Shieldi, aga enne kui härra Tšenkarelli tuli, rääkisin ma kokkuleppest, mis üldkokkuleppest, ratifitseerimine on just käigus, ma sain aru, aga kas te võiksite selgitada, kuhu sellega on jõutud? enne Trumpi administratsiooni saabumist või, või, või, või millal, kas te võiksite pisut äh, teavet anda? härra Giancarelli. jah, hea meelega Te ei ole advokaat, aga, aga mina annan teile advokaadi vastuse, väga täpse vastuse. sisemine menetlus raamkokkuleppe lõpuleviimiseks, see on lõpule viidud mõlemal poolel. see puudutab siis teie hääletust ja nõukogu otsust siin meie pool. üks asi on kokkuleppe sõlmine, teine on selle jõustumine. selle raamkokkuleppe jõustumiseks, nagu te hästi teate on vaja äh, vajalikke nimetamisi äh, USA administratsioonis, tagamaks, et äh, kodanikud saavad võimalusi, võim-, tõesti kasutada võimalusi kohtu poole pöörduda. nagu te mõistate, me tahame, et see jõu-, te soovite, et see jõustuks alles siis, kui inimesed on oma kohtadel nimetatud. see on praegu toimumas praegusel ajahetkel ma tean, et äh, Ameerika partnerid, eriti justiitsvallas, on nende nimetamistega praegu ametis. viimasel Ameerika Ühendriikide Euroopa Liidu ministrite kohtumisel detsembris öö, äh, ütles Lotta Lynch, et et äh, ta soovib neid amet, neid ametisse määramisi läbi viia selle kuu jooksul. see on praegu toimumas. arvatavasti mõistate, et see tuleb äh, korrakohaselt ära teha ja et need äh, ametisse nimetamised saaks tehtud enne, enne seda raamkokkulepe ei saa jõustuda. suur tänu. muudatusettepanek muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on siis kahekümne neljas jaanuar ja tuleme tagasi päevakorrapunkti number kakskümmend üks juurde, mis pidi olema kell neli. Äh, see oli tõesti minu viga, ma vabandan härra Weidenholzeri ees. tegemist on siis Euroopa Liidu Liechtensteini vahelise lepinguga. ma olen kindel, et nii mõnedki soovivad sõna. ja palun. aitäh, härra esimees me räägime siin Liechtensteini vürstiriigi kaasamisest sisse julgeolekufondi rahastamisvahendisse aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. põhimõtteliselt äh, Liechtenstein on Schengeni ala assotsieerunud äh, liige, osa sellest lepingust ja Liechtenstein, Liechtenstein võidab sellest lepingust, nimelt julgeolekutase suureneb ja on võimalik ka piirivalvemenetlusi tõhusamalt läbi viia ning kohe kindlasti on võimalik äh, meil ka Euroopa Liidu sisejulgeolekut suurendada, kui Liechtenstein on osa äh, Schengeni ruumist ja ei jää eraldiseisvaks isoleeritud saareks ja umbes kakssada tuhat eurot igal aastal Liechtenstein maksab siis sellesse fondi sisse. ning äh, meie peame sellele ettepanekule oma jah-sõna ütlema, on äh, kaks lõiget, me ütleme, et me oleme nõus lepingu sõlmimisega ja teises äh, ütleme, et Äh, president peab Euroopa Parlamendi seisukoha nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ning ka Liechtensteini vürstiriigi valitsusele edastama. tegemist on küsimusega, mis mingeid probleeme ei tekita ja minu arvates tuleks see võimalikult kiiresti ka vastu võtta. Um, aitäh, Jo! kaheksateistkümnes jaanuar on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg, suur tänu sulle! nüüd tuleb jälle vaadata kellaaegu. päevakorrapunkt number kakskümmend kolm, mis peaks hakkama kell viis alles, aga kas me võime selle arutamist kohe alustada, härra Šogor on kohal. kas te olete valmis kohe rääkima? hästi, kallid kolleegid, tegemist on arvamuse eelnõuga komisjon võttis äh, nimelt äh, soovituse nõukogule, mis puudutab äh, läbirääkimiste alustamist Türgiga, rääkimaks kaubandussuhetest ja tolliliidu kaasajastamisest kahepoolsete lepingute kaudu ja ka Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon on koostamas algatusraportit selle kohta kaheteistkümnendal septembril, detsembril otsustasime meie arvamuseelnõu koostada ja seda teha inglise keeles. raportöör Šokor on kohal ja tema esitleb nüüd oma raportit. härra Šokor, teil on ka kohe sõna. Thank you very much. This upgrade of the suur tänu, kaubandussuhete ülevaatamist äh, räägiti juba kahekümne, sellest räägiti juba kahekümne üheksandal novembril kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, kui toimus tippkohtumine, kus mõlemad pooled ütlesid, et nad on huvitatud äh, läbirääkimiste alust ja enne seda tegelikult komisjon oli juba teinud äh, taotluse seda teha. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Maailmapanga raport toob välja järgmised küsimused, nimelt see, et teatud majandusvaldkonnad on tolliliidust väljas, teenused, põllumajandus, riigihanked ja energeetika. ja see, et äh, on tasakaalunihkeid suhetes äh, eriti mis puudutavad just otsuseid tolliliidu kohta ja see, et uusi kaubanduslepinguid on äh, kolmandate riikidega sõlmitud ja sellepärast Türgi saab olla kaasatud äh, nendesse kaubanduslepingutesse ainult äh, kolmandate riikidega, ainult siis ka Euroopa Liidul on sarnased lepingud nende riikidega. ja komisjon oma aruandes näitab, et mõlemal poolel on kasu sellel praeguse äh, tolliliidu sätete ülevaatamisest ja selle kõrval äh, raportis räägitakse ka viisaküsimusest sellepärast, et äh, ülevaadatud leping ei mõjutaks mitte ainult ärimeeste ja ka auto äh, raskeveokide juhtide liikumist, vaid ka tegelikult teenusepakkujaid. nagu te teate, praegusel hetkel äh, vastavalt Türgi edu aruandele riik ei ole ikka veel seitset seitsmekümne kahest tingimusest täitnud selleks, et viisalihtsustussüsteemi sisse viia, sellepärast on väga tähtis veel kord välja tuua need kriteeriumid ja öelda, et viisalihtsustussüsteemi tingimusi ei lõdvendata poliitilistel põhjustel. inimõigused, me teame, et inimõiguste alane olukord on šokeerivalt halvenenud, eriti just arvamusvabaduse, informatsioonivabaduse ja rahumeelse kogunemise äh, õiguse valdkonnas, ega vähemuste õiguste valdkonnas. see tolliliidu ettepanek otseselt ei põhju-, ei ole, ei puuduta inimõigusi ja see ei mõjuta ka kõige rohkem inimõigusi, mis on Türgi puhul kõige problemaatilisemaks valdkonnaks. kuid äh, sotsiaalse ja majanduslike õiguse probleemidega äh, saab siin küll tegeleda, mis puudutab elutingimusi, õigust äh, meditsiiniabile ja nii edasi ja laiendatud tolliliidu puhul inimõiguste olukorda on võimalik parandada ka siis, kui majanduslik olukord paraneb ja tuleb arvestada ka Ahveti komisjoni arvamusega, meil tuleb Euroopat muuta ka turvalisemaks ja hoolitseda stabiilsuse eest meie naaberriikides ja sellepärast on väga tähtis siin arvamuses toonitada ka seda, et äh, demokraatiast ja põhiõigustest kinnipidamine peaks olema ka uue lepingu tähtsaks osaks ja sellepärast ma teen ka muudatusettepaneku selle kohta. meil toimusid variraportööridega esimesed viljakad kohtumised ja nüüd ootan ka kolleegide muudatusettepanekuid ja tänan suurepärase koostöö eest. suur tänu, härra Šogor. tähtis teema. ja kolleegid, kes sooviksid sõna? härra Dalton ECR-ist variraportöörina. ja siis proua Sippel. Daniel, nüüd palun. suur tänu esimees ja suur tänu raportöörile tehtud töö eest härra raportöör on olnud äh, väga aktiivne, korraldanud palju koosolekuid ja nii edasi. meie omalt poolt võime põhimõtteliselt kõike, mis siin raportis on kirjas, toetada. tekst on üsna hästi tasakaalus ja kuigi mulle tundub, et siin on väga palju otseseid kaubandusega seotud asju ja peaksid jääma INTA komisjoni, on siiski need argumendid, mis on siin töötud, õiged. ja ma toetan seda. liibe komisjoni seisukohast arvan ma, on oluline kindlasti viisavabastus. Euroopa Liit peaks jääma kindlalt oma seisukohtade juurde. me peaksime viisavabastusele mõtlema ainult nende riikide puhul, kes täidavad kõik sätted ja Türgi puhul see kindlasti nii ei ole ja raporti eelnõus on selgelt ka välja öelnud, et seitse seitsmekümne kolmest Äh, tingimusest on Türgi ainult täitnud ja see on oluline siin välja tuua. aga mulle samas tundub, et äh, viisavabastuse küsimused peaksid jääma üldiselt Euroopa Liidu ja Türgi vaheliste viisaalaste läbirääkimiste teemaks ja keskenduma ainult kaubandusküsimustele ja selline muudatusettepanek meilt võib-olla tuleb, aga põhimõtteliselt me toetame seda tööd, mis on tehtud ja ülejäänud osad kõik on meile vastuvõetavad. aitäh! suur tänu, härra Toolson. Birgit Sippel, palun. Keiti Piiri nimel võtad sa sõna. see kõigepealt äh, ma tahaksin äh, tänada raportööri kõikide selgituste eest. selles küsimuses ma hindan kõrgelt äh, ka seda, et ära on toodud siin viisapoliitika ja põhiõigustest kinnipidamise temaatika. härra raportöör on viidanud ka sellele, et selle tolliliidu ajakohastamise mõte sai alguse kahe tuhande viieteistkümnenda aasta tippkohtumisel. miks ma sellele viitan? sellepärast, et ma arvan, et me kõik äh, saame aru, et vahepeal aastast kaks tuhat viisteist on toimunud väga tõsised muutused Türgis ja need ei ole sugugi muutused paremuse suunas. loomulikult meie ei peaks oma arvamuses rääkima viisa detailidest, aga mina arvan, et eh, viisavabastus ei ole Türgi valitsuse, eriti nende presidendi hu-, huvides, ta küll kaebleb selle üle, et nendel seda veel ei ole, aga ilmselgelt seda väga oluline ka ei ole nii et äh, lisaks tolliliidu asjadele on minul küll strateegiline küsimus, et kas me peaksime kiirustama selle raportiga ja anname majanduslikku toetust riigile ja valitsusele, kes ei austa sugugi inimõiguseid, loob olukorra, kus võib-olla on rohkem kodanikke, nende enda kodanikke, kes tahavad võib-olla riigist lahkuda sellepärast et on äh, valitsus loonud äh, sellise olukorra. nii et meil peaks olema mingisugune poliitiline strateegia, et Türgi saaks äh, paremale rajale tagasi. nii et palun ärgem kiirustagem selle asjaga, võtkem endale aega, see on minu isiklik seisukoht selles asjas, sest et Türgi valitsusele on see asi ilmselgelt palju olulisem kui viisavabastus. suur tänu, Birgit! kui rohkem kolleege sõna ei soovi, siis annan sõna uuesti härra Šogorile. tegemist on arvamusega, aga teema on tähtis ja problemaatiline. härra Soogor, kas te tahate vastata kolleegide poolt öeldule, ega te ei pea, aga kui tahate suur tänu, härra esimees. esimesel kohtumisel me juba sellest asjast rääkisime ja mul on üks lühike märkus siin lisada sotsiaaldemokraadidest kolleegile, tõsi on, et aastast kaks tuhat viisteist, et on inimõiguste olukord öö, äh, oluliselt halvenenud Türgis, aga viisaküsimustes olen ma siiski seisukohal, et sellest oleks kindlasti abi ettevõtjatele, väikeettevõtjatele, sest et suured niikuinii saavad kuidagi viisa selleks, et Euroopa Liidu, liitu tulla. nii et sellest vaatevinklist minu meelest oleks mõistlik aidata neid inimesi, kes võib-olla ei hangelda suurte summade ja, ja kaupamahtudega, aga on tööandjateks suur tänu, variraportöörid saavad oma tööga küll väga hästi hakkama ja ma olen täiesti veendunud, et variraportööride kohtumisel kõik on juba ära arutatud, nii et suur tänu, kolleegid, selle eest. tänasel neljapäevasel pärastlõunal. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümnes jaanuar kaks tuhat seitseteist ja muudatusettepanekud vaatame siis läbi kolmekümnendal jaanuaril ja üheksandal veebruaril tahaksime hääletada nüüd kolleegid, järgmine päevakorrapunkt, see on tähtis teema. varjupaiga küsimused, päevakorrapunktid kakskümmend neli kuni kakskümmend kuus ühisel arutelul. me oleme komisjoniga võtnud ühendust yeah, looks like um, we just need to suspend for a few minutes. paariks minutiks teeksime pausi.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 hoopiski tahtis sõna eelmise päevakorrapunkti all, härra Šogor, jääte veel oma kohale äkki? seniks, et äh, komisjon, selleks, et komisjon kas saaks vastata, ma ei saanud õigesti aru, ütleb härra esimees, järgmise päevakorrapunkti, punkti kohta uudiseid ei olegi. suur tänu, esimees, ma nüüd vabandan, et tekkis siin segadus meie pärast. ma tahtsin lihtsalt väga lühidalt äh, võtta veel sõna Türgi ja tolliliidu ajakohastamise kohta mina olen äh, Türgi eest vastutav äh, osakonna juht äh, Euroopa Komisjonis. ja tahtsin lihtsalt kolleegidele meelde tuletada, et komisjon võttis kahekümne esimesel detsembril eelmisel aastal vastu oma ettepaneku mandaadi osas nende läbirääkimiste alustamiseks ja see mandaadi äh, ettepanek äh, tuleb nüüd siis arutelule nõukogus ja loomulikult äh, väga pidevalt jälgime ka äh, seda, mis saab INTA komisjoni algatusraportist. nüüd sellest arvamusest rääkides tahaksin siinkohal ära mainida kaks asja. kuulsin osa kolleegide seisukohti keskenduti inimõigustele ja ma tahaksin veel kord siis siin kinnitada, et see aspekt on tõesti väga oluline asi komisjoni jaoks. ja et üks põhimõtteid, millest me lähtume, on loomulikult demokraatia õigusriigi põhimõtetest kinnipidamine põhiõigused, demokraatia põhialused ja see on osa meie mandaadist loomulikult. ja edasi veel üks aspekt, mis on väga tähtis, puudutab inimõigusi ja sotsiaalõiguseid. Nendel aruteludel ja nimelt komisjon kavatseb Euroopa Liidu ja Türgi vahelisele kaubandus, vahelise kaubandusraamistiku panna sisse eraldi peatüki arengu kohta. sinna alla peaksid minema siis äh, erinevad aspektid. ja see on kõik väga oluline osa aruteludest ja veel viisavabastusega seotud küsimused, mis leiavad äramärkimist selles arvamuses. selles osas tahtsin välja tuua ainult ühe tõsiasja. me räägime siin tegelikult kahte erinevat tüüpi asjast. viisavabastusprotsess ühelt poolt ja siis, ja loomulikult kaubandus läbirääkimiste ajal viisaküsimustest ei räägita. meil on jah plaanis teenuste liberaliseerimisest rääkida, praegu on see kaubandussuhetest väljas. Euroopa Liidu ja Türgi vahel, aga see võetakse ette eraldi seisvalt viisari liberaliseerimise alastest aruteludest. nii nagu me oleme seda teinud eraldiseisvalt kõikide teiste kolmandate riikide puhul ka, kellega me läbirääkimisi peame. mõned hiljutised näited meil käivad arutelud selliste riikide nagu Ukraina ja Gruusia Moldovaga oleme neid läbirääkimisi pidanud ja kõik need läbirääkimised toimusid täiesti eraldiseisvalt ähm, vabakaubanduslepingu alastest läbirääkimistest nende riikidega. nii et meil on tõesti kavas need asjad hoida lahus. sest ikka ja jälle me nii oleme käitunud, nii et tahtsin lihtsalt kolleegidele komisjon, äh, siin parlamendis seda meelde tuletada suur tänu ja suur tänu, raportöör, et ära kuulasite komisjoni seisukoha ka. päevakorrapunktid kakskümmend neli kuni kakskümmend kuus, tähtsad teemad. komisjon peab siin tegema oma avaldused. ma teen nüüd ettepaneku, et teeme pausi sest kell kuusteist viiskümmend peaks äh, komisjon olema kohal esialgse kava järgi Ehm, peaksime me, oleksime pidanud sellest rääkima kell seitseteist kolmkümmend, esialgu me mõtlesime ka asja edasilükkamist, aga see ei ole kahjuks võimalik, sest me oleme, meie päevakord on lihtsalt nii ülekoormatud, et me peame sellest asjast rääkima. Ehm, me oleme võtnud komisjoniga ühendust ja enne kella kuuteist viitekümmet nad kohale ei jõua, ehk eh, nüüd siis paus kakskümmend minutit istungil ja kell kuusteist viiskümmend paluksin teil tulla saali tagasi ja siis räägime punktidest kakskümmend neli kuni kakskümmend kuus. ja ma vabandan, et on tekkinud nüüd siin sellised probleemid neid päevakorraga, aga me peame sellest täna rääkima ja kell kuusteist viiskümmend räägimegi, nii et kuusteist viiskümmend palun kõigil tulla saali tagasi, aitäh!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 Um, so we said 1650, didn't we? Yes. Dear colleagues, we said we would... kallid kolleegid, me ütlesime, et me jätkame kell kuusteist viiskümmend, kell on kuusteist viiskümmend kaks. võtke palun istet seega ja hakkame pihta, kui olete mugavalt koha sisse võtnud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 Um, kallid kolleegid, võtke palun äh, kohad sisse ja kui te olete valmis, äh, siis äh, selgitan teile, mis me nüüd edasi teeme. ma vabandan kõigi ees veel kord, et me oleme natukene päevakorda täna pidanud liigutama siia-sinna, aga iseenesest see, et selline oluline punkt pannakse neljapäeva pärastlõunasse päevakorda, on juba iseenesest vabandamist väärt, aga äh, meil on lihtsalt väga palju päevakorras teemasid ja ülejärgmisel nädalal jällegi täiesti äh, täispäevakord, nii et me oleme pidanud selle asja ette võtma täna ja me tahame komisjonilt saada infot seni toimunu kohta. nii et äh, tänan teid teie kannatuste eest ja läheme nüüd siis päevakorrapunktide juurde kakskümmend neli kuni kakskümmend kuus. härra Vervei on teel ja härra Ryan räägib äh, siis kõigepealt Dublinist ja äh, ümberpaigutamisest, sobib see teile? aga sissejuhatuseks, võib-olla on teil veel meeles, et viimane kord rääkisime komisjoniga ümberpaigutamise, ümberasustamise otsustest ja Euroopa Liidu Türgi äh, avaldusest ja Dublini ähm, äh, määruse kohaste üleviimiste kohta Kreekasse seitsmeteistkümnendal oktoobril ja nüüd pärast seda on sellest räägitud regulaarselt libekomisjonis. seekord äh, siiski on aga teema eriti oluline, sellepärast et komisjon on teinud ettepaneku äh, samm-sammult äh, liikuda siis viieteistkümnestast märtsi, viieteistkümnendast märtsist kaks tuhat seitseteist äh, uuesti Dublini süsteemi rakendamisele, see kahe tuhande üheteistkümnendal aastal peatati pärast seda, kui Euroopa Inimõiguste Kohus ja Euroopa Kohus, Euroopa Liidu Kohus äh, langetasid kaks lahendit. ja Dublini määruse rakendamine ja inimeste tagasisaatmine Kreekasse sõltub ka sellest, millisena näevad ümberpaigutamist teised liikmesriigid ja loomulikult oluline on ka Euroopa Liidu Türgi kokkuleppe ja avalduse rakendamine. E, sama puudutab inimesi, kes e, on Türgis e, palunud rahvusvahelist kaitset ja, ja süürlaste tagasisaatmine Türki on osa rände lahe, äh, haldamise strateegiast, mida kasutatakse Kreeka puhul. kuigi täna on see kindlasti kõige olulisem teema, ärgem unustagem, et Itaalias oli viimasel kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kvartalis äh, seninägematu hulk inimesi, kes äh, nende riiki sisenesid, sada seitsekümmend tuhat inimest kahekümne neljandaks novembriks. me oleme väga mures äh, olukorra pärast Itaalias äh, ja et kuidas liikmesriigid ja Euroopa Liidu ametid äh, ko-, ühistööd tee-, koostööd teevad Itaalia osas. see on olnud teema, mille mina ja teised kolleegid on tõstatanud ja härra Vervei tahab kindlasti ka sellest rääkida. tõesti, see on väga murettekitav, mis praegu toimub ja ma olen veendunud, härra Vervei sellest ka oma sissejuhatuses räägin. ma nüüd vabandan, et äh, härra Vervei, ma alustasin oma sissejuhatusega enne, kui teie kohale jõudsite, aga see on täna täiesti normaalne, äh, et äh, me hakkame asjaga pihta enne, kui inimesed on kohal. aga nüüd te olete siin ja mul on väga hea meel, et te olete kohal ja hakkame siis pihta. teeme äkki loogiliselt. kas härra Vervei kui te nüüd olete valmis kohe sõna võtma, siis teeme nii, nagu oli kavas. nii et härra Pervei, rääkige olukorrast Kreekas ja Türgis. Teil on umbes kümme minutit äh, kõneaega, pärast seda, härra Ryan, me tahaksime, et teie omakorda rääkisite, räägiksite nendest põhjustest, miks komisjon äh, avab uuesti siis need tagasisaatmised Kreekasse ja siis anname sõna kolleegidele. nii et suur tänu, et äh, te olete tulnud kohale ja alustame härra Pervees, nii et palun. suur tänu, suur tänu, härra esimees ja tere pärastlõunat äh, libekomisjoni kolleegidele. kaheksandal detsembril avaldas komisjon tänaseks juba neljanda äh, rakendusülevaate äh,, rakendamise ülevaate Euroopa Liidu Türgi avalduse kohta Äh, raportis on äh, kirjas, et asi läheb äh, edasi, kuigi probleeme on palju, puudutud inimeste värv, arv on väike ja ka hukkunute arv on väike Egeuse merel, kuid meie raport viitab väga paljudele puudujääkidele ja nõuab siis kõikidelt osapooltelt lisajõupingutuste võtmist selleks, et Euroopa Liidu Türgi avaldus oleks tugevamatele alustel laskuksin natukene detailidesse. Euroopa Liidu Türgi avalduse kohase menetluskorra mõju on nüüd äh, pärast üheksat kuud äh, olnud üsna öö, ähm, oluline. enne, kui see avaldus rakendus, oli ähm, üheksasada kolmkümmend üheksa tuhat inimest äh, jõudnud Kreeka saartele ja äh, üheksa kuu jooksul pärast seda avaldust siis ainult kakskümmend viis tuhat, nii et me räägime olulist ähm, äh, arvude mm, langust vähem kui, rohkem kui üheksasada tuhat inimest vähem. ja nüüd äh, Egeuse merel hukkunud äh, inimeste arv kukkus ka seitsmesaja kolmekümne üheksalt kuuekümne kaheksale ja me näeme, et äh, umbes seitsesada inimes-, inimelu päästeti ja kuivõrd te ise mainisite Itaaliat, siis ma tahaksin siinkohal rõhutada, nii nagu ma olen teinud ka varem selle komisjoni ees, et äh, meil ei ole praegu väga äh, tegelikult märke sellest, et äh, Ida-Vahemere marsruudilt oleks hakatud inimesi suunama Kesk-Vahemere marsruudile. nüüd edasi väga palju edasiminekut oleme me näinud varjupaigataotluste läbivaatamisel üksteist tuhat viissada äh, avaldust on esitatud ja need ka korralikult registreeritud. kaheksa tuhat kakssada äh, esialgset otsust on langetatud varjupaigaametite poolt EASO toetusel ja kaks tuhat viissada inimest on äh, nende kohta langetatud otsuse edasi kaevanud ja üheteist tuhande kahekümne nelja otsuse puhul on äh, langetatud ka, vabandust, tuhande otsuse puhul on langetatud ka otsus. Äh, nii et äh, tempo on jätkuvalt väga aeglane tagasisaatmiste osas tuhat kakssada nelikümmend inimest on tagasi saadetud Türki, see on oluliselt vähem kui äh, inimesed, kes, kui neid inimesi, kes on jõudnud äh, Kreekasse. kuigi nende arv on noh, ka langenud, aga äh, aruandlusperioodil tekkis väga palju kitsaskohti, kuid räägiksin kahest konkreetsemast. kõigepealt äh, esimene puudujääk. apellatsiooni äh, faasis ei olnud olnud äh, meil piisavalt vahendeid. ja selles osas on äh, edasiminek olnud suur, äh, et avalduste esmane läbivaatamine on nüüd läinud kiiremaks, aga siis selle edasi ka-, kaebamise faasis aeglustunud jällegi ja on liiga aeglane teine kitsaskoht, mis on selgelt välja tulnud ja mis selgitab ka seda, miks tagasisaadetavate arv on suhteliselt väike, on see, et meil lihtsalt ei ole piisavalt ka suutlikkust Kreeka saartel selle jaoks, mida see tähendab, kuigi see ei ole nüüd väga kena jutt, äh, aga see tähendab seda, et selleks ajaks, kui on selge, et inimesel ei ole õigust varjupaigale, on teda väga raske politseil üles leida ja tagasi saata. nii see on, need on väga selgelt kaks praktilist probleemi, mis on tagasisaatmistega tekkinud. nüüd see tagasisaatmiste äh, väike arv on viinud selleni, et surve järjest suureneb vastuvõtu äh, asutustele Kreeka saartel, nii kohalik elanikkond äh, kui ka ähm, pagulased saartel on järjest suuremas meelehärmis ja tekivad pinged mõlemal pool, need pinged on kasvanud ja sellel on väga selged mõjud äh, sellele varjupaigaprotsessile laiemalt nimelt äh, on tekkinud äh, ikka ja jälle julgeolekuintsidendid, mis peatavad selle protsessi jällegi ja tekitavad siis äh, omakorda lisaviivitusi. see suurendab omakorda meelehärmi inimeste seas. aga see tähendab ühtlasi ka seda, et need tingimused, milles pagulased peavad elama ja kasutan siin võib-olla natukene diplomaatilist äh, kõnepruuki, on suboptimaalsed. aga viimastel päevadel on asi läinud hullemaks, äh, Kreekat on tabanud äh, külmalaine ja tõesti, olukord on väga problemaatiline. ja lisaks sellele siis ärevus rahva seas, saare elanike seas ja väga raske on seega nende asjadega ümber käia asi on lihtsalt selles, et selleks, et probleemid, enamus probleeme lahendada, peaksid äh, kaasa aitama sellele ka kohalikud inimesed, aga nad ei ole selleks enam valmis. härra esimees mainis oma sissejuhatuses seda, et äh, külmaks on läinud Kreekas, tulen selle asja juurde tagasi, jah, on äh, mõn-, mõni, mõningaid uudiseid ka selle kohta aga enne seda tahtsin öelda nii palju, et see kõik näitab seda, et meil on vaja teha lisajõupingutusi selleks, et Türgi Euroopa Liidu avaldus äh, saaks tugevama aluse. ja me oleme siis äh, omalt poolt äh, välja töötanud väga detailse tegevuskava, noh, meie koostasime selle, aga äh, saanud äh, siis äh, infot ka kõikidelt osapooltelt millised sammud on siin ette nähtud äh, muuhulgas, nimelt äh, ressursside suurendamine saartele, apellatsioonivõimekuse ähm, tõstmine, julgeoleku tagamine saare, saarte piirkonnas ja tagasisaatmise tõhususe tõstmine nende pagulaste jaoks, kellele ei ole antud varjupaika ja äh, samas äh, tuleb ka tagada see, et äh, vastuvõtutingimused saartele oleksid vastuvõetavad. ja mis on väga oluline veel, on see, et kiirendataks ka ümberpaigutamise tempot. kogu selle tegevuskava eesmärk, nagu ka kõikide teiste meetmete eesmärgiks, on kaks tuhat kuusteist aastal Kreeka saartel tekkinud ülekoormuse mm, vähendamine et me saaksime taastada seal normaalse olukorra ja need arvud öö, langeksid. ja nüüd Türgi poolt veel lühidalt. Türgi on ümber asustanud üks-ühe, üks-ühele süsteemi kohaselt inimesi, aga suhteliselt tagasihoidlikult öö, tuhat seitse kuusteist inimest on ümber asustatud, nüüd pagulaste elutingimused Türgis kaks koma kaks miljardit on suunatud vahendeid sinna ja seitsesada miljonit on välja makstud, muuhulgas selliste oluliste programmide jaoks, nagu näiteks äh, hädaolukorra sotsiaalse võrgustiku loomine, me oleme andnud väga palju abi äh, Türgis olevatele pagulastele ravivõimaluse, äh, võimaluse tagamine ja hariduse äh, andmine pagulaslastele ja üsna mitu äh, verstaposti on aga veel täitmata. ja nüüd lühidalt veel siis olukorra kohta millega on endaga kaasa toonud Sofia külmalaine Kreekas nagu te teate, Kreekat tabas sellel aastal praegu äh, erakordselt külm äh, periood, mis teeb loomulikult pagulaste elu veelgi raskemaks. komisjon on pidevas ühenduses kõikide osapooltega, ametivõimudega loomulikult ja humanitaarorganisatsioonidega. me tahame aidata inimesi ja kuidagi äh, reageerida sellele olukorrale. me peame selgelt eristama Äh, olu, tõmbame joone olukorra vahele saartel ja, ja, ja Kreeka äh, mandril ähm,, territooriumil. mandril on viimastel nädalatel saavutatud tänu Euroopa Liidule palju edusamme talveks ettevalmistamise osas ja arvestades seda, et milline on te-, tavaliselt ilm Kreekas talveperioodil, keskenduti äh, põhja ja lääne territooriumile äh, kus tõesti temperatuurid võivad langeda talveperioodil oluliselt. küttesüsteeme on äh, äh, remonditud, äh, sooja riideid on, soo-, soojad riided on välja jagatud ja inimestele on andnud võimalus üle kolida soojematesse elamutesse ja sel, sellele tänu tunduvad asjad olevat suhteliselt kontrolli all Kreeka mandri osal, ärge saage minust valesti aru, ma ei üritagi teile siin puru silma ajada ja öelda, et kõik on suurepärane äh,, aga suhteliselt äh, võttes on, on seal asjad kontrolli all. kui ma, kui mul on õige, kui minu info on õige, siis on umbes seitsesada inimest, kes on praegu veel laagrites. ja need äh, laagrid ei ole tehtud äh, talvekindlaks nii-öelda aga täna praegu juba on äh, ilmselt need inimesed kolimas äh, ümber soojematesse tingimustesse. nüüd saarte osa. seal on olukord tõesti praegu väga raske ja eriti kehtib see Lesbose saare ja Samose saare kohta. ülejäänud saartel on jutt sama, mis mandri puhul Äh, ma küll ei taha öelda, et kõik on väga hästi, aga teistel saartel tundub asi olevat äh, kuidagi kontrolli all, aga Lesbose ja Samose saarel on äh, mõlema saare kohta paarsada inimest, kes elavad kütmata tingimustes ja kindlasti need asjad ei peaks nii olema. Õnneks on läinud natukene soojemaks tegelikult täna on juba üsna palju soojem. aga selge on see, et äh, probleeme tuleb, pakilisi probleeme tuleb kiiresti lahendada. Lesbose saar. terve rida tegevusi on ette nähtud ja juba käivitatud. ja ma arvan, et me võime selgelt öelda, et äh, Lesbosel on ametivõimud tänu meie ja meie partnerite toetusele jõudnud olukorra lahendamisel päris kaugele, tehakse tööd mitmel rindel. kõigepealt inimesed, kelle puhul kehtib äh, tavaline äh, varjupaigataotluse menetlus, on äh, viidud üle mandri ossa koostööd teeb nüüd ka kohalik elanikkond, varem nad ei olnud valmis selleks, on leitud hotellitube juurde ja järgnevatel tundidel, päevadel ma loodan, et neid saab olema veelgi. nii et üsna palju on inimesi, kes on, on, on liigutatud nüüd parematesse tingimustesse hotellides. lõpuks ometi oleme me saanud äh, ka loa luua ähm, panna püsti mõned öö, ähm, uued majad sinna seda luba meil enne ei olnud, nüüd see komisjonil see luba on, et paneelmajad kokku panna ja pressis kindlasti on tulnud läbi see, et on antud ka laev materjali veoks ja praegu siis esimene pagulaste grupp on ka majutatud uude laeva, umbes kolmsada inimest Lesbosel tunduvad asjad seega minevat õiges suunas. Samuse saarel on asjad praegu kindlasti kõige halvemini. ei ole mingisugust koostööd. kohalike inimestega me üritavad meie partnerid leida hotellides kohta nendele inimestele ja praegu tõesti hotellid on tühjad, arvestades, et ei ole hooaeg, aga see koostöö on jäänud toppama. ja ruumi mõttes ka, ruumi nagu on, aga ei ole meile antud luba siis äh, uusi äh, maju püsti panna seal nii et me peaksime kindlasti keskenduma Saamosele, et lahendada seal äh, olevate inimeste olukord. ma nüüd vabandan, et ma rääkisin võib-olla natukene liiga kaua, aga ma arvan, et see et äh, praegusest probleemist rääkimine on väga tähtis. suur tänu ja suur tänu komisjonile. kolleegid, teie lahkel loal anname siis äh, järgmisena sõna härra Rainile Äh, võib-olla siis teete lühidalt, nii või teisiti tulevad küsimused. nii et kümme minutit võib-olla. tänan, esimees, ma tõesti siis üritan teha nii lühidalt kui võimalik. mainiksin kahte täiendavat raportit kaheksandal detsembril, mis võeti vastu kõige kaheksas ümberasustamise ja ümberkojutamise raport ja neljas soovitus trans-, äh, Dublini üleviimiste kohta Kreekasse. nüüd kaheksanda detsembri raport, mis puudutas siis äh, ümberpaigut-, paigutamist ja ümberasustamist. mõlema nende solidaarsuse vormi juures, mis on olnud poliitiliseks prioriteediks, ka arvestades äh, kiireloomust vajadust, annatoetust Kreekale ja Itaaliale ja arvestades ka ülemkogu otsust oktoobris ja soovi intensiivistada iseäranis ümberpaigutamist, eriti mis puudutab saatjata alaealisi. olulisi edusamme tehti aasta lõpupoole äh, tuhat viissada ümberpaigutamist leidis aset novembrikuus, see on parim kuine näitaja siiani ning Kreekas on umbes üks tuhat praegu juhtu-, kuus, see on stabiliseerunud, see arv, suurenenud, novembris niisiis oli ümberpaigustamiste arv suurim siiani raporti koostamiseks ajaks üle kaheksa tuhande inimese oli ümber paigutatud kogu äh, menetluse algusest saadik äh, detsembris eelmisel aastal eilseks olime juba ületanud kümne tuhande piiri, seega positiivne trend jätkub, muidugi on ilmselge nende arvude põhjal, et me ei ole kaugeltki veel saavutanud neid arvulisi eesmärke, mis me endale võtsime septembris aastal kaks tuhat viisteist, kuid siiski tuleb rõhutada, et äh, viimaste aegade positiivne tendents on siiski näidanud tõusvat äh, joont meie kohustuste täitmisel ning äh, ümberpaigustuste, ümberpaigutamise alal, nii et me tervitame seda. selge on ka, et tuleb teha veel tõsiseid jõupingutusi selleks, et ületada logistika, logistilised probleemid, haldusprobleemid, mis on seotud ümberpaigutamisega ning äh, ka liikmesriikide lubadusi tuleks äh, suurendada. Äh, inimeste vastu, inimeste vastuvõttu tuleks suurendada liikmesriigid, liikmesriikides. sihtmärki on samuti kohandatud nii, et see oleks realistlik nüüd on komisjon seisukohal, et on võimalik kõik äh, sobivad kandidaadid Kreekasse ja Itaaliast teistesse liikmesriikidesse ala-, septembriks kaks tuhat seitseteist, siis kui ümberpaigutamine peaks lõppema ja iseäranis soovitustes on komisjon öelnud seda, et liikmesriigid peaksid vähemalt kaks tuhat kuus inimest võtma Kreekast ja kolm tuhat kolm tuhat Kreekast aprilliks äh, Kreekast ja üks tuhat Itaaliast ja tuhat viissada aprillist edaspidi. nii et kui me niimoodi jätkame, siis me suudame ümber paigutada kõik need, keda saab ümber paigutada, kõik need varjupaiga taotlejad, muidugi eeldades, et äh, saabumiste arv jääb praeguse tempo juurde. ma ei hakka kõikidesse detailidesse laskuma selles raportis, aga siin on äh, räägitud konkreetsetest meetmetest, mida on võetud äh, Kreeka, Itaalia ja teiste liikmesriikide poolt viimastel aegadel. härra Vervee selgitas Kreeka ametiasutuste jõupingutusi registreerimise vallas. see on, see toetab ümberpaigutamist ja neid isikuid, kes on ümberpaigutatavad, samuti Itaalias peavad ametivõimud tõhustama tegevust oma kohustuste täitmiseks, panustamaks ümberpaigutamisse, et tõesti täidetaks tuhande viiesaja inimese ümberpaigutamise eesmärk kuus. on tehtud edusamme selleks, et lahendada probleeme, mis on seotud julgeolekukontrolliga Itaalias ning samuti Europoli abi Äh, üksikud alaealised, neid on ümber paigutatud, tulemused on pettumust valmistavad, kuid siiski kakssada alaealist on ümber paigutatud. see on eriline väljakutse. Äh, Itaalia puhul ainult üks saatjat alaealine on siiani ümber paigutatud, kuid tehakse jõupingutusi, äh, et ületada juriidilised tõkked Itaalias. et et äh, see võiks taas alata nii kiiresti kui võimalik, mis äh, nüüd äh, puudutab lubadusi, siis raport kutsub liikmesriike üle, üles suurendama lubadusi, siiamaani on räägitud kahekümnest tuhandest ümberpaigutatavast ja edaspidi ootame ootame samasugust summat, vahepeal on toimunud ümberpaigutusi, on liikmesriike, kes on võtnud kohustuse suurendada vastuvõetavate arvu. mõned liikmesriigid on, on vastu võtnud peaaegu mit-, on üksikuid või üldse mitte kedagi, teised päris paljusid. nüüd ähm, ümberasustamise osas ma arvan, et äh, üldpilt on positiivsem selles mõttes, et üle poole paikadest, millest räägiti juulis aastal kaks tuhat viisteist, on tõesti äh, ümber asustatud umbes äh, neliteist tuhat äh, kahekümne kahest tuhandest, mis pidi ümber paigutatama. suur osa nendest Türgist, Jordaaniast, Liibanonist aruandeperioodi jooksul oli ligi kolm tuhat inimest, neid, kes Türgist ümber asustati see vastab ka Euroopa Liidu äh, Türgi deklaratsioonile, nagu ka härra Vervei just selgitas. Äh, loodetavasti kõik ähm, lubadused äh, ümberasustamise osas, mis anti juulis kaks tuhat viisteist, et need täidetakse käesoleva aasta lõpuks nii palju siis äh, ümberasustamisest ja ümberpaigutamisest ja neid puudutavast raportist, nüüd rääkides äh, Dublini soovitustest Kreekale. Äh, detsembris võtsime vastu neljanda selle tüübilise soovituse, kolm senist olid suunatud Kreekale ja üks nendest Kreekale ja teistele liikmesriikidele. lühidalt, kontekst oli selline et põhjus, miks komisjon alustas seda protsessi eelmisel aastal, oli, et aastast kaks tuhat üksteist on meil olnud äh, peatamine kõigi Dublini üleviimiste osas Kreeka suunal. see on olnud negatiivseks järelmõjuks Schengeni süsteemi toimimise juures. see loob stiimulid varjupaiga taotlejatele kes liiguvad regulaarselt teistesse liikmesriikidesse, see on nüüd siis need teisesed liikumised. ja lisaks komisjon on täheldanud edusamme Kreekas, mis on olulised ja eriti institutsioonide osas ja eriti ja eriti äh, juriidilise raamistiku osas Kreekas võiks mainida mõningaid aspekte, näiteks äh, on seal nüüd varjupaigateenistus, mis viimasel aastal on kolmekordistanud oma suutlikkust, siis äh, vastuvõtusuutlikkuse osas jällegi on oluliselt suurenenud nende kohtade arv võrreldes sellega, mis olukord valitses veel aasta tagasi näiteks oluliselt on suurendatud suutlikkust, äh, edasikaebamiste võimalusi, siin ei ole kasvanud mitte ainult suutlikkus, vaid ka komisjonide koosseis, eelmise aasta jooksul on siin tehtud tõsiseid korrektuure, mis on olnud väga positiivsed. jällegi üks oluline samm edasi on tasuta õigusabi andmine ja seni, kuni riiklik süsteem veel ei toimi, on hetkel olemas kaks varianti tasuta õigusabiks Kreeka saartele äh, varjupaiga taotlejatel on üks ja tei-, teine on siis nendele, kes on mandril. komisjon rõhutab oma raportis siiski, et puudujääke ähm, asüülisüsteemis Kreekas on, eriti mis puudutab äh, majutusasutuste kvaliteeti, see, seda selgitas paar hetke tagasi ka härra Vervei. aga tuleks märkida ka probleeme äh, haavatavate taotlejate osas, eriti saatjate alaealiste puhul ning äh, rääkida tuleb ka tõhususest ja kiirusest äh, taotluste registreerimisel ja nende läbivaatamisel. enne kui ma räägin komisjoni soovitusest, lisaksin, et komisjon arvestab ka survet, millal Kreeka praegu elab, arvestades, kuivõrd palju on saabujaid olnud, tohutut saabujate arvu aastatel, aastal kaks tuhat viisteist ega eelmise aasta algul vastus on, vastutus on väga suur, arvestades Euroopa Liidu Türgi lepingut, de facto Lääne-Balkani tee sulgemine aasta kaks tuhat kuusteist alguses ning arvestades ka seda, et äh, varjupaiga taotluste arv varjupaiga teenistuses on olnud väga suur alates registreerimise algusest äh, eelmisel äh, suvel selle tulemusena on olukord selline, et asüüliteenistus tegeleb äh, palju suurema arvu taotlustega kui iialgi varem. kõike seda tuleb arvestada ja kõigil neil põhjustel on komisjon soovitanud, et me ei peaks mitte täielikult uuesti alustama Dublini üleviimisi, vaid järk-järgult tegema seda Need peaksid siis taas algama alles ähm, käesoleva aasta kevadel. see puudutab inimesi, kes saabuvad Kreekasse märtsi keskpaigast alates. lisaks rõhutab komisjon, et haavatavad taotlejad, neid ei tohiks üle viia ja oluline on ka, et äh, üleviimisi ei tohi toimuda ilma Kreeka-poolsete tagatisteta, mille alusel eh, isikud, kes Kreekasse üle viiakse, et neid koheldaks täielikult vastavalt Euroopa õigusaktidele vastavalt ja et nad võetakse korralikult vastu ja nendega tegeldakse kiiresti kõik see on väga, need on kõik väga konkreetsed nõudmised. inimesed äh, tuleb majutada vastuvõtukeskustesse näiteks. ja meie kavatsesime ka seda, et asüül, et äh, asüüli, et varjupaigataotluse tugiamet arvest-, tegeleks selle küsimuse järelevalvega ja uuriks, äh, kuidas asjad lähevad teeme koostööd muidugi Kreeka ametivõimudega kõige selle vallas. Nad äh, annavad meile aru veebruari keskpaigas ja arutame siis, kas on vaja veel täiendavaid samme astuda, mida me oleme soovitanud, et tõsta varjupaigasüsteemi tõhusust ja samuti tahame selgitada, kuidas tagatiste süsteem peaks toimima ja oleme soovinud, et Kreeka annaks meile ka regulaarselt aru iga kahe kuu tagant. keegi ei oska muidugi tulevikku ette näha, me ei tea, milline surve võiks veel Kreeka puhul tulevikus toimida ja seepärast on komisjon öelnud, et oma soovitustes muidugi, et me, et me hoiame olukorda kontrolli all, teeme täiendavaid soovitusi või anname täiendavaid selgitusi nende juurde kui vajadus tekib. ja viimane mõte, mis on väga oluline, soovitus rõhutab, see on pisut poliitilisem aspekt, et kohustused ei puuduta mitte ainult Kreekat, vaid ka teisi liikmesriike ja toetust, mida nemad annavad Kreekale nii si-, see puudutab nii kohustusi, mis on endale võetud äh, ümberpaigutamise osas äh, detsembris kaks tuhat viisteist, aga Martin samuti mainis seda, tuleb ka edasi liikuda, anda oma eksperte, kes tuleksid appi Kreeka ametivõimudele. kuna on tõesti vaja tõsiseid jõupingutusi, arvestades praegust olukorda, eriti Kreeka saartel, suur tänu! aitäh, siin tõesti toodi väga palju erinevaid küsimusi välja ja mul on väga hea meel, et me arutame täna seda küsimust, isegi kui väga vähestel liikmetel oli võimalik kohale tulla, nii et suur tänu tulemast ja annan kolleegidele sõna vastavalt sellele, kuidas nad siis sõna soovisid. aitäh, üt-, mul on mõned küsimused, mis puudutavad Euroopa Liitu ja Türgit ja osaliselt seda, mida komisjoni esindaja ütles, ütleb proua Piiri. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal valmistuti juba talveks ette ja öeldi, et on vaja ajutisi elamispindu leida ja samamoodi ka kaitsemeetmeid võtta. kas äh, see tsiviilkaitsemeede on käima lükatud? Äh, Kreeka pidi kolmekümne tuhandeni vastu võtma äh, vastuvõtuvõimet parandama, mis on saanud äh, sellest kokkuleppest, UNHCR pidi veel kakskümmend tuhat juurde looma ja kui vaadata nüüd äh, Balkani koridori, siis me näeme väga õudseid pilte Serbiast ja UNHCR on öelnud, et Nemad suurendavad vastuvõtuvõimekust kuni viiekümne tuhandeni Balkani riikides, nii et ma ei saa aru, miks inimesed praegu külma käes väljas magavad. ja mis sai sellest, mida juba kahe tuhande viieteistkümnenda aasta septembrikuus esitleti ja öeldi, et see on kokkulepe, midagi, mis on juba paika pandud. ja härra Vervei äkki te võiksite natukene rääkida ka sellest, et kui on nüüd see kokkulepe Türgiga, kas me oleme siis võimelised ka tagasi saatma need, kellel ei ole lootust varjupaigataotlust saada? osa inimestest on ju sellised. nüüd põhimõtteliselt juba paar kuud tagasisaatmisi ei toimugi ja äh, kaheksasada üks on üldse saadetud, esimese kahe jooksu, kuu jooksul saadeti tagasi nelisada ja pärast seda on tagasisaatmine üha väiksemaks muutunud. mida teeb EKO peadirektorat, kas nad on näinud, milline talv väljas on, kas on mingeid erimeetmeid ka selle jaoks vastu võetud? nüüd ümberasustamine, ma nägin seda teie äh, tabelit, jah, tõesti nii palju kokku kohustusi on võetud äh, ja märtsikuust äh, kokku siis kolm ja pool tuhat oleks siis äh, ümber asustatud Kreekast ja tuhat Itaaliast, kui ma ei eksi. aga mis siis nüüd muutub? matemaatikas ma saan aru, ma saan aru, kuidas me septembrikuu numbriteni jõudsime, aga ma ei saa aru, mis juhtub nüüd, mis muutub, kui see ei Äh, saa algusega mitte praegu, vaid hiljem. ümberpaigutamine Euroopa Liidu Türgi kokkuleppes esimeseks lauseks oli see, et soovitakse lõpetada illegaalne sisenemine ja asendada see legaalsega. me nägime nõukogu järeldusi, see osa on välja võetud, aga see oli Euroopa Liidu Türgi kokkuleppe esimeseks lauseks. ja äh, ümberpaigutamise äh, puhul lepiti ju selle üks-ühele süsteemi osas äh, kokku, et äh, ja öeldi, et see suuremahuline ümberpaigutamisprogramm läheb ka veel selle raames käiku, aga mitte midagi ei ole välja töötatud. siis komisjoni esindaja kordas seda, mis oli väga šokeeriv, kui härra Mavropoulos ütles, et äh, et esimeseks märtsiks peavad kõik olema vastavalt Dublinile tagasi saadetud, aga olgem ausad, vaadake, mis toimub, me ei ole juba aastaid äh, inimesi tagasi Kreekasse saatnud, sellepärast et äh, nad ei ole võimelised neid inimesi vastu võtma. mulle tundub, et me praegusel hetkel siin valame vett populistide veskile, mitte midagi ei juhtu. aitäh, Kati annan sõna kõigile, enne kui Martin ja ka tema kolleeg sõna saavad. Anna Koomes, palun järgmisena. aitäh, et äh, ütlesite äh, meile seda, et äh, inimesi saadetakse tagasi ja et see tuhat ükssada nelikümmend inimest märtsikuust kaks tuhat kuusteist on selle illegaalse kokkuleppe kaudu tagasi saadetud, see tegelikult äh, kinnitab seda, mida ütlesid meile paljud komisjonist ja ka need, kes olid leppe taga, et see on täiesti ebatõhus, mitte ainult illegaalne, vaid ka täiesti ebatõhus. tahaksin ka toonitada seda, mida te juba ütlesite, me kõik oleme neid äh, pilte ka näinud äh, kiirregistreerimiskeskustest Kreekas, seal on olud väga halvad, inimesed elavad nendes halbades tingimustes ja ma tahtsin teada, saada teilt, et kas komisjon ei muretse tagajärgede pärast, inimesed muutuvad radikaalseks, te toidata neis vastuseisu, kui mina oleksin pagulane, siis mina oleksin väga-väga-väga vihane eurooplaste vastu, kes mind niimoodi kohtlevad. ja kas komisjon ei muretse selle pärast, et äh, sellised olud äh, tegelikult äh, on ka propagandaks radikaliseerunud jõududele? siis mis puudutab ümberpaigutamist, need äh, jesiidid äh,, Joosep Weidenholzer ja mina oleme eelmise aasta aprillikuust nende inimeste küsimusega tegelenud. viimane kord, kui me Kreekas käisime, siis me nägime, et kuussada tuhande seitsmesajast inimesest olid registreeritud, aga mitte ühtegi nime ei olnud edastatud nendele riikidele, kes olid neid valmis vastu võtma, näiteks Portugalile. ja need inimesed on ikka veel seal nendes õudsetes tingimustes, et mida komisjon teeb? kas te hoolitsete seal nende jesiidide eest, kas me ei olnud need, kes ütlesime, et jesiidid on genotsiidi ohvrid ja nüüd me diskrimineerime seal edasi selle asemel, et probleemi lahendamist kiirendada. mida komisjon selles osas teeb? me oleme kirjutanud komisjonile, oleme rääkinud kõikide volinikega ja mitte midagi ei juhtu. see on tõesti šokeeriv. ja UNHCR-i esindaja oli täna siin ja ütles, et Euroopa peaks olema valmis uueks laineks. seda ei saa välistada et seal on need inimesed, keda tuleb ümber paigutada, ümber asustada, aga tegelikult veelgi rohkem on tulemas. mis ettevalmistusi on selleks tehtud? Äh, kas on tehtud ettevalmistusi äh, lastega ümberkäimiseks, me kutsume neid küll saatjad alaealisteks, aga tegelikult on tegemist lastega. kuidas te hoolitsete selle eest, et nad lihtsalt kaduma ei lähe, et neid ära ei kasutata ja et äh, mingid kriminaalsed võrgustikud neid ka enda kasuks tööle ei pane? Need õudsed pildid, mis Serbiast ega mujalt äh, meieni jõuavad, nagu kolleeg ka ütles, kardan mina, et meie valitsused ja meie institutsioonid praegusel hetkel toidavad äh, populismi ja veelgi õudsemaid asju, mis sellega kaasnevad. suur tänu, proua Sargentini, palun. suur tänu, härra esimees olukord äh, pagulaslaagrites Kreekas on suboptimaalne, ütles komisjoni esindaja. mulle sellised äh, mõõdukad sõnavõtud tavaliselt meeldivad, aga ka nendel on piir, härra Fervei. Äh, suboptimaalne on see, et ma ei istu praegu rongis koju kell pool kuus neljapäeva õhtul, aga see, mis seal toimub, ei ole suboptimaalne. me näeme seal inimesi, kes külmuvad surnuks või kellel jäsemed külmuvad ära. Eh, jah, ühelt poolt siis eh, selline mm, lootus andmetel põhinev äh, lähenemine ja teisalt äh, kogu aeg siis probleemide vähendamine, see ei vii meid kuhugi. kui me kogu aeg ütleme, et Türgi kokkuleppe pärast on Kreekasse jõudnud äh, pagulaste hulk oluliselt kukkunud, see ei ole ju tõsi. ÜRO pagulaste ülemvolinik on näidanud, et novembrist on neid oluliselt vähenenud, aga kaks nädalat enne Türgi kokkulepet et äh, on seal väike tõus novembrist, aga on alles hakanud langema. nimelt äh, see on see hetk, kus Balkani marsruudi äärsed riigid panid piirid kinni. novembrist kaks tuhat viisteist on meil seda langemist näinud ja Hollandi äh, migratsioonist vastutava ministriga ma rääkisin, tema ütles, et vahet ei ole, kas see Türgi kokkulepe püsib või ei, Balkani marsruut on kinni ja see aitab meid ja mulle ei meeldi see, et me kasutame Türgi kokkulepet justkui mingisuguse eeskujuna teiste jaoks. mõelgem Malta peaministrile, kes eesistumist äh, alustas täna sellega, et äh, äh tõi eeskujuks Türgi kokku, Türgiga sõlmitud kokkulepe teiste piirkondade jaoks on väga ohtlik. ja siis ma tahtsin äh, selgust äh, ühe asja kohta veel minu kolleeg Sofin Pelti poolt korraldatud kutsumisel äh, ütles komisjoni ametnik vastuvõtu direktiivi kohta järgmist. nimelt, türklased tõlgendasid Türgi kokkulepet järgnevalt. Nad võtavad üks-ühele diili kohaselt inimesi tagasi, kui need inimesed on ikka veel saartel. ja see on põhjus, miks ütles Euroopa Komisjonil kohtumisel, et inimesed ei liigu saartelt mandrile, kas on nii? on see nii ja kas me saaksime selle kohta kirjaliku äh, kinnituse, kas me hoiame inimese nendel saartel jubedates tingimustes, sellepärast et muidu Türgi neid tagasi ei võta. asi hakkab tunduma ikka väga kahtlane. ja nüüd märtsis peaks siis hakkama Dublini kohane üleandmine Kreekale jälle Ehm, ainult nende inimeste jaoks, kes siis märtsis kaks tuhat seitseteist saabuvad. millest me siis räägime, aasta lõpupool, kuskil suvel või hiljem, on mõned inimesed, kes võib-olla Kreekasse tagasisaatmise sätted täidavad. no miks me teeme sellest mingisuguse reklaaminumbri endale? sellest ei ole mitte kellelegi kasu, sellest ei ole kasu ei Kreekale ega te-, kellelegi Euroopa Liidus. Kati Piiril on õigus, see asi ei lähe ju käima. me näeme jälle, et kohus ütleb siis, et olukord Kreekas on täpselt sama kui paar aastat tagasi ja Euroopa inimõiguste lepingu kohaselt neid inimesi sinna tagasi saata ei saa, sest see oleks ebainimlik ja kogu asi hakkab jälle otsast peale, me teame seda juba ju ette miks me üldse sellise ettepaneku oleme teinud? rääkigem asjast laiemast kontekstis, Holland saadab äh, Dublini äh, kohaselt inimesed tagasi Saksamaale, me ei kohtle teineteist sõbralikult ja sellest ei, see ei aita kaasa. kaks tuhat seitsesada inimest on Türgist ümber asustatud. millest me räägime? kus on äh, turvalised ületulekukoridorid, kaks tuhat seitsesada inimest ja tegelikult ainult kakskümmend tuhat oli ju ette nähtud ümberasustamiseks, et selles leppisid liikmesriigid kokku, see on ka nagu pisku, aga kaks tuhat seitsesada on ikka täiesti uskumatu. sellepärast inimesed küll ei näe põhjust Türgis laagritesse jääda. raha ei aita siin midagi. laste tulevik on see, mis asjad ära otsustab inimeste jaoks ja mulle tõesti meeldiks, kui Euroopa Komisjon võiks meile selgitada mismoodi on ikka nii läinud, et ümberasustatavate inimeste arv on nii väike? ei saa ju seda põhjendada ainult selle üks-ühele tagasisaatmisega, sest need arvud ei lähe kokku. ma ütlen veel kord, olukorra tõsiduse mm, äh, vähendamine ja soovunelmad ei lahenda seda poliitilist kriisi. suur tänu, härra Lennart suur tänu. kõigepealt ma tahaks öelda, et ma ei julgeks kunagi öelda, et proua Sargentini kohal oleks siin saalis on suboptimaalne, aga mina ainult vist arvan, see võib olla minu isiklik seisukoht. ma olen nõus, et äh, Balkani riikides piiride kinnipanemine oli peamine põhjus, miks inimeste arv vähenes. aga mis äh, on kõige olulisem selle arutelu jooksul, on see, et kui palju inimesi hukkus teel Kreekasse, see on ka osa sellest äh, Türgiga seotud kokkuleppest, tänu sellele kokkuleppele hukkunute inim-, hukkunute arv on vähenenud ja see peaks olema meil äh, meeles ka siis, kui me räägime teiste riikidega kokkulepetes. siin kojas muidugi on seisukohad erinevad Türgi kokkuleppe kasulikkuse osas, aga reaalsus on, et see kokkulepe on olemas, see on sõlmitud ja selles kontekstis me peaksime tänama, tagama selle, et need äh, tingimused, mille alusel seda rakendatakse, oleks optimaalsed ja komisjoni eelmine aruanne ütles, et saartel on kuusteist tuhat inimest, kuigi kohta oleks ainult kaheksale tuhandele inimesele, kaksteist tuhat saatjata alaealist ootavad kohal, korralikke elamistingimusi ja tuhanded inimesed elavad ilma hügieenitingimusteta, see oli aruanne enne talveperioodi. kui see Türgi kokkulepe peaks siis nüüd vilja kandma, siis tuleb vähemalt tagada see, et tingimused, mille alusel me vastu võtame need pagulased, oleksid ikka palju paremad ja sama kehtib äh, äh, selle Dublini äh, kohaste üleandmiste kohta Kreekale. Need tingimused, kui nad ei ole oluliselt paremaks muutnud, on ebaris-, ebarealistlik lihtsalt rääkida sellest, et inimesi hakatakse tagasi saatma Kreekasse. ma ei tea, kas juriidiliselt oleks võimalik, üks mõte, mis minu jaoks oli päris huvitav et kas me ei võimaldaks seda ainult nendele Euroopa riikidele, kes on oma kvoodid täitnud äh, ümberpaigutamise, ümberasustamise osas. et me vähemalt äh, motiveeriks neid riike öö, ähm, oma kvoote täitma, sellepärast et ümberpaigutamise ja ümberasustamise numbrid ei ole väga muljetavaldavad. kaks aastat on varsti ümber, kiired arvutused näitavad et see tempo, millega ümber asustatakse liikmesriikides, on septembriks kaks tuhat seitseteist, kui möödus on kaks aastat, ümber asustatud kolmkümmend kolm tuhat, kuigi ette oli nähtud nõukogu lõppjärelduses sada tuhat inimest. ja samas te vist ütlesite, et kui me kasutame oma ruumi õigesti, siis kõik inimesed, kellel on õigus ümberasustamisele, ka ümber asustatakse, mis on nüüd siis saanud vahepeal? räägiti sajast tuhandest, nüüd siis ainult kolmkümmend kolm tuhat, kas see tähendab seda, et me hindasime omal ajal üle nende inimeste arvu, kes ümberasustamiskõlbulikud on või on asi miskis muus? suur tänu, proua Lambert! suur tänu! mul on üsna mitu küsimust ka. üks küsimustest puudutab koordineerimist. ECO tegutseb, ÜRO tegutseb, Kreeka valitsus tegutseb. mismoodi on koordineeritud nende organite vaheline tegevus? kas me oleme taganud selle, et nad täiendavad teineteist ja mitte ei tee topelttööd? ja et kõik puudujäägid on eemaldatud. sest meie oleme kuulnud äh, sellist infot, äh, mis äh, paneb mõtlema, et see vastastikuse mõistmise memorandum ei teeni ei Kreekat ega kindlasti mitte pagulasi. üks aspekte, mille eest parlament on võidelnud, on see, et me tahaksime tuua inimesed ära saartelt ilmselgelt on nad äh, ülisuure surve all ja me teame, millised on äh, mõnede saarte raskused, äh, ka poliitilised raskused, nii nagu täna siin on juba räägitud, rääkimata siis füüsilistest suutlikkuse probleemidest. aga kohe kerkib siis ka küsimus, et kui inimesed saartelt tuuakse ära mandrile, kas siis sellest piisab, et inimesed pannakse kütmata majadesse elama, endistesse laskemoona äh, Äh, tehastesse, sellepärast, ja seal, kus ei ole ka võimalik midagi teha ega ümber ehitada, sellepärast et kaasnevad äh, tohutud riskid selle hoonega, sest et hoones võib olla laskemoonajääke. Äh, keemiatehased jällegi kütmata ning äh, suured puudujäägid ka tervishoiu osas, äh, mõnedes piirkondades äh, toimivad arstipunktid, teistes mitte. surve Kreeka tervishoiusüsteemile ja me teame, mis probleemid Kreeka tervishoiusektoril on niikuinii. Nii. istun ka tööhõivekomisjonis, me oleme selle kohta koostanud raporti ja teame küll, millise surve all nemad on. nii et kas teie olete rahul sellega, et need ressursid, mis on suunatud, et neid on kasutatud vastavalt olukorrale, et tagada baastingimused igal pool, kui ei, siis mis on puudu ja mida teha. ja kas on liikmesriike, kes aitavad, et ümberasu, ümberpaigutamine, ümberpaigutamise tempo tõuseks arvestades, äh, milline on olukord Kreekas. või äh, istuvad liikmesriigid käed süles, sest et nad lähtuvad sellest, et äh, kui nad hakkaksid tegutsema, siis nad tõmbaksid inimesi ligi, kui me oleme inimeste jaoks, inimeste vastu helged ja head, siis nad hakkavadki siia tulema, et pigem jätame nad sinna mädanema need rahad, mis on suunatud Kreekasse ja mida seal kulutatakse, need summad tunduvad olevat väga suured kas komisjon on kindel, et nendel on ülevaade selle raha kasutamise kohta, et kas raha kasutatakse nii, nagu seda peaks kasutama või on oht, et on vahendeid, mis on äh, läinud kõrvale ja mille kohta meil ei ole ülevaadet. ja siis nüüd vastuvõtuprotsess, äh, mille peavad inimesed Kreekasse jõudmisel läbima. me teame väga hästi, et on inimesi, kes on tagasi saadetud kellel on äh, pereliikmeid või kes väidavad, et neil on pereliikmeid Euroopa Liidus ja tegelikult Dublini määruse kohaselt on neil õigus oma peredega liituda, aga sellegipoolest on nad tagasi saadetud. nii et äh, vastuvõtu tingimuste osas, äh, kas me võiksime saada mingisuguseid tagatised, kui varjupaiga menetlus käivitatakse ja kui langetatakse otsused inimeste vastuvõtlikkuse osas kas eh, siis ei blokeerita neid, et ja ei takistata neil nende õigusi rakendamast? suur tänu. proua Wimberg lõpetuseks, kas keegi soovib veel sõna, Birgit Sippel, kui ei, siis proua Wimberg saab viimasena sõna. suur tänu, härra esimees. jah kõigepealt siis Euroopa Liidu Türgi kokkulepe see ei kandnud vilja, algusest peale juba ei ole sellest midagi saanud, nii nagu kolleegid on öelnud. parlament on näinud seda, et enamus saadikuid tahaks Türgi kokkuleppe külmutada. sest et eh, see ei toonud mingeid tulemusi. see on läinud meile miljardeid ainult maksma ja viisavabastuse tagamise kohustuse meile peale pannud. mis nüüd siis saab äh, sellest kokkuleppest, jah, kuulda on, et Türgist tulnud pagulaste hulk on vähenenud, aga tegelikult on nad leidnud teised võimalused, kuidas Euroopasse jõuda. mina olen lugenud infot selle kohta, ma ei tea, kas teie seda teate, et äh, Aafrikas äh, rahvastik kasvab praegu väga kiiresti ja see loomulikult tekitab uued surved Euroopale ja selleks peab olema valmis Euroopa. nii et kas äh, me kirjutame järgmisena nüüd siis sellisele avaldusele alla Liibüaga? mina arvan, et sellist asja ei tohiks teha mitte kellegagi. kas te olete valmis nendeks uuteks voogude, äh, uuteks võimalusteks, äh, mida inimesed hakkavad kasutama, nad ei, ei seisa ju lihtsalt seal kusagil ringi ja ei, ei oota, inimesed tegutsevad. ja ma arvan, et kokkulepe Türgiga lihtsalt öö, tekkis äh, surve pärast, mille meile osutas Türgi ja sellele tuleb lõpp teha. eelkõnelejad rääkisid öö, äh, nendest numbritest, äh, mille tõite välja aprillist öö, alates kolmsada Kreekast, tuhat viissada Itaaliast ja kuud ja nii edasi. kõik see on, kostub küll väga kenasti, aga kas need asjad on läbi räägitud ka liikmesriikidega? kas te olete need asjad äh, läbi rääkinud liikmesriikidega, kas nad on üldse valmis need inimesed vastu võtma? ja Dublin ja Kreeka nüüd. kuus aastat tagasi hakkasime me e, e, Kreeka erandist ja sellest, et inimesi tuleks Kreekasse tagasi saata Kreekal on selle probleemi lahendamisel olnud väga suuri raskusi, kas olete sellele ka mõelnud? suur tänu. suur tänu, proua Wimberg. nüüd siis vastused eh, härra Verveilt ja härra Ryanilt, kes sooviks esimesena sõna, härra Vervei, palun. suur tänu kõikide nende küsimuste eest ja üritan nendele vastata nii hästi, kui oskan. kõigepealt need küsimused, mis puudutasid seda, et äh, mis on saanud äh, nendest lubadustest, äh, mis anti aastal kaks tuhat viisteist vastuvõtu võimaluste osas ja te ütlete täiesti õigesti, et tollal anti lubadus, et Kreeka loob kolmkümmend kolm tuhat vastuvõtukohta ja kakskümmend tuhat kohta loob ennetavalt ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametkond. Kreeka on tänaseks loonud rohkem kui viiskümmend tuhat kohta, viiskümmend viis täpsemalt vist. ja ÜRO äh, rendiskeem on ka käigus ja nemad on võimaldanud siis kakskümmend tuhat kohta. ja tegelikult lõppkokkuvõttes on ära tehtud palju rohkem, kui, kui omal ajal lubati. ja toona käivitati ka tsiviilkaitsemehhanism ja sellest on olnud ka kasu. käivitati päris head meetmed ja vahepeal on äh, nüüd oluliselt tõstetud ka erinevate meetmete jaoks ette nähtud rahalisi vahendeid. tuletaksin meelde, et äh, EKO partnerid kohal peal, keda on, on investeerinud kakssada miljonit, on andnud kakssada miljonit, komisjon kolmsada viiskümmend miljonit hädaabina erinevatele osapooltele ka otse riigile kuid ka eh, humanitaarorganisatsioonidele. nii et ma võin küll öelda, et praegu varustuse või rahade või inimeste partnerite puudus ei ole meie kõige teravam probleem. mida ma enne nüüd ütlesin mandri eh, Kreeka kohta, ma ütlesin, et olukord ei ole seal suurepärane, aga siiski kontrolli all ja lisaksin siia veel selle, et saartel on probleemiks olnud see, et meil lihtsalt ei ole ruumi. me oleme minu meelest äh, vähemalt äh, eelmise aasta märtsist rääkinud, et kui äh, me tahame selle avalduse rakendada, siis peab olema saartel rohkem vastuvõtutingimusi ja see on olnud lihtsalt väga keeruline, sest et kohalikud inimesed on olnud sellele vastu. nii et tegemist ei ole teemaga mis puudutaks meie organiseerimatust, me oleme organiseerunud ja äh, hotellitube ka on, mida saaks kasutada, aga äh, peab äh, andma, inimesed peavad andma selleks loa. ma ei taha rääkida asjadest, millest mul on vähe aimu, seega küsimus Balkani marsruudi kohta, selles osas pean teile vastama hiljem, sest et ma ei ole kursis selle asjaga. nüüd äh, küsimus, miks äh, pagulasi tagasi ei saadeta? see kõik sõltub Euroopa seadusandlikust raamistikust. sest et äh, enne, kui me saame kindlaks teha, kas inimene on pagulane või ei ole, on inimesel õigus kõigepealt äh, intervjuuks, kõigepealt äh, langetatakse esmane otsus tema kohta, ta võib selle edasi kaevata. kõik see võtab aega ja põhimõtteliselt äh, see mm, ummistab seda süsteemi meil natukene. nii et põhimõtteliselt on tegemist juriidiliste põhjustega, miks on olnud väga raske inimesi tagasi saata kiiresti. ja lisaks sellele veel, sellest ma rääkisin ka juba enne, et politseil on tõsiseid raskusi inimeste ülesleidmisega. ja see on seotud asjadega, mis võib-olla siin saalis ei ole väga populaarsed teemad, aga selleks, et tagasisaatmispoliitika oleks tõhus, peab olema meil ka suutlikkus inimeste tagasisaatmiseks, seda meil praegu ei ole. me oleme selle eest võidelnud juba mõnda aega, aga jällegi on kohalikul tasandil vastus, vastasseis sellele olnud väga suur. minu meelest on see väga oluline, selleks et ka kaitsta neid tõelisi pagulasi, inimesi peab olema võimalik tagasi saata mida teeb ECO. mina ei ole pärit nende ridadest. aga ma tean, ma teen nendega väga tihedat koostööd loomulikult. on äh, kuid rahastanud äh, partnerite tegevust, koordineerivad tegevust äh, migratsiooniministeeriumiga, teiste erinevate partneritega ja esitati veel küsimus selle kohta, et kes teeb mida täpselt tagamaks äh, selle, et augud on täidetud. ja selles osas ma ütlen, et ma kinnitan teile, et EKO on tõesti väga tegus ja üritab asju edasi viia. ma ei taha siin äh, oma vastutusest loobuda, aga asi ei ole lihtsalt rahas ega ka varustuse puuduses, vaid asi on lihtsalt selles, et meil ei ole ruumi. kui on vaja konteiner kuhugi üle, üles panna, siis on kõigepealt vaja selleks maa-ala ja isegi kui on raha hotelli eest maksmiseks, äh, ei ole sellest kasu, kui keegi ei ole valmis sulle oma hotellituba andma. nii et äh, see asi on keeruline, aga me anname endast parima. terve rida avaldusi tehti siin, mida ma ei oska kõiki äh, kommenteerida, paljudel on väga selged veendumused ja ma ilmselt ei suuda teid ümber veenda. aga moraalsuse küsimused, selle otsustate teie, aga ebaseaduslikkuse asjas, seda ma peaksin küll kommenteerima. see, mis praegu toimub ja niimoodi need asjad näevad välja koha peal, ma ei mõtle seda siin välja nagu ma selgitasin, iga varjupaiga taotleja, ükskõik mis riigist ta on pärit, omab õigust asüüli taotleda, peetakse küsitlus temaga, tal on õigus tasuta õigusabile, tal on õigus apelleerida, paljud ka seda teevad. ja ausalt öeldes väga paljud nendest võivad jääda lõpuks nii et kui me ütleme, et see, mis me teeme, on ebaseaduslik, siis vähemalt minu vaatevinklist äh, läheb natuke liiga kaugele. ja äh, me peame igal juhul seadusandlusest kinni äh, Kreeka saartel ja ka mujal ümberpaigutamine, mis toimub ja mida komisjon teeb, ma ei taha siin äh, näpuga näidata ühelegi riigile konkreetselt, aga peamine põhjus, vastates teie küsimusele, miks inimeste ümberpaigutamine võtab nii palju aega, isegi pärast seda, kui liikmesriik on äh, sellega nõustunud peitub selles, et mõned liikmesriigid ja ma ei, ütlen veel kord, ma ei näita siin ühelegi liikmesriigile näpuga konkreetselt, aga on liikmesriike, kes ütlevad, et stopp, oodake, enne kui me need inimesed üle viime, enne kui, et oodake ära, kuni meil on korralikud elamistingimused neile pakkuda. et isegi, kui on kokkulepe selle kohta, et need inimesed äh, viiakse üle kahe kuu jooksul, praktikas see asi ei ole läinud öö, nii, mitte meie süül ega ka Kreeka migratsiooniameti süül, vaid vastuvõtva liikmesriigi pärast, ma tahtsin selle väga selgelt välja öelda. ja siis tuli välja veel üks asi täna siin, et mina ei taha, minust ei saaks head poliitikut, ma ei tahagi poliitikuks saada aga mulle tundub, et poliitikud kasutavad täna hüperboole. mina tegelen teises, teises vallas, mina lahendan kriise ja teinekord on päris hea, kui ei äh, paisuta asju öö, äh, ülesse. ma loodan, et ma nüüd ei solva kedagi, aga ma äh, võib-olla kasutasin tõesti natukene liiga diplomaatilist keelekasutust, suboptimaalne, ma, äh, ma ju ka selliste samade, ma, ma ütlesin, et see on diplomaatiline, mis ma ütlen, mina ei ole poliitik, äh, mina lahendan probleeme. kas Euroopa Liidu Türgi tehing või miski muu viis Euroopasse tulnud toonud inimeste arvu vähenemise kaasa. võin teile saata tabeli selle kohta, mis mustvalgel näitab, millal hakkas inimeste arv vähenema. ja vastupidiselt sellele, mis te ütlesite, november, detsember, jaanuar, veebruar ja märtsi algus eelmisel aastavahetusel, seal oli inimeste arv erakordselt kõrge, kes tulid jah, need arvud hakkasid kukkuma pärast seda tead, sellepärast, et peale tuli talv. aga sellel perioodil keskmist vaadates nendel kuudel, millest te rääkisite, umbes neli tuhat inimest päevas jõudis saartele. nädalatel enne Euroopa Liidu-Türgi kokkulepet tuli päevas umbes seitsesada inimest. esimesel päeval pärast selle avalduse vastuvõtmist tuli tuhat kuussada inimest, järgmisel päeval viissada ja siis juba sada viiskümmend ja siis läks asi kiiresti edasi. If there are, I mean you can, can discuss the, the, the, the võib ju arutada, et kuidas seda hinnata, on seda palju või vähe. ka minu jaoks on vaieldamatult nii, et kokkulepe Türgiga on siiski tohutud edusamme tagasi endaga kaasa toonud. muidugi võib vaadata erinevalt sellele ja anda erinevaid hinnanguid siis oli küsimus, et kas saab inimesi viia Mandri-Kreekasse. tähtis on see, et neid viiaksegi mandrile ja need, kes viiakse mandrile, on inimesed, kus on täidetud tingimused ehk ehk siis, et nad kas on haavatavad või on tegemist perede taasühendamisega. ehk siis, et neid ei saadeta tagasi Türgisse. see on vastus ka teisele küsimusele, äh, mis esitati. nii et äh, viimastel kuudel, ma arvan, et umbes kolm tuhat viissada inimest on viidud äh, mandrile ja selgelt praeguses olukorras me teeme kõik, mis on meie võimuses selleks, et äh, need inimesed, kellel äh, puudub vajadus, neid ei viida mandrile. või võtame sisserändajad, kelle määratlemise määr on madal mitte põgenikud. Türgi on öelnud, et ei, me võtame ainult need, kes tulevad saartelt. ja see on fakt. I mean you would see yeah, it wasn't you ähm, tänan, et, et vastu tulite. Te näete, kui inimene saabub näete paberitest, mis päev, kuupäeval inimene saabus, kas sellest ei piisa? Te räägite äh, ruumipuudusest saartel, ma saan väga hästi aru, aga ikkagi on ju lihtsam hoida saartel inimesi koos, selle asemel, et neid saata mandrile. kui Türgi võtab ainult teatud kuupäevast inimesed vastu, kes saartele saabusid, siis ma ei saa sellest hästi aru, aga nii see on aga see ei tähenda ju seda, et meie võiksime inimesed saartelt ära viia mandrile. mis põhjusel siis seda ei tehta? minu jaoks ja ma arvan, et komisjoni jaoks üldisemalt ei ole, ei oleks mingit probleemi öelda meie poolelt, et kui tegemist, et Äh, inimene on saabunud kahekümne esimesel sajandil, äh, kahe, pärast kahekümnest märtsi saartele, on saanud oma sõrmejäljed ja nii edasi, siis meie jaoks poleks probleemi. see lahendaks paljud äh, probleemid. aga täna on tõsiasjad nii, et neid ei saa, neid tagasi viia, saata Türki, siis võiks äh, asja vaada, vaadelda teisiti, me viime nad siiski mandrile tagasi. Te võite seda ju väita, ma ei hakka vastu vaidlema. see siis õõnestaks Euroopa Liidu Türgi kokkulepet, sest järgmine sisserändaja mõtleb ka. hästi, ma saan tulla saartele ja siis üsna ruttu satun mandrile ja mind ei saadeta Türgisse tagasi see ongi probleem. mul on väga kahju, Claude, aga küsimus ei ole sellest, kuhu inimene saabus ja mis kuupäeval, vaid on, et kas inimene on füüsiliselt veel saartel. Türgi ütleb Kreekale või Euroopa Liidule, kuhu inim-, kus inimesi tuleb vastu võtta, enne kui nad, neil lubatakse tagasi pöörduda. ma ei ürita öelda, et me peaksime seda seda kuidagi eirama, aga ma, miks me neid siis ei äh, vii mujale, kui me oleme registreerinud nende saabumise saarele enne või pärast teatud kuupäeva? Teil on õigus, nii see on, aga me arutame küsimust Türgiga jätkuvalt tõepoolest uurimaks, kas võiks olla nii, et need inimesed toodaks äh, mandrile ja siis saadetaks tagasi, aga sinna me ei ole veel jõudnud. aga nii see on. siis, miks siis ümberasustamise arv on nii väike? tähtis on teha vahet üks ühele süsteemil ümberasustamiste puhul. lisaks sellele, härra Ryan selgitas, on ka teist tüüpi ümberasustamist ja võib-olla härra Ryan seletab seda ise nüüd lähemalt. siin küsiti. ma olen ka täiesti nõus, ma pean ütlema, sellega, et me peaksime olukorda parandama, peaksime parandama neid tingimusi äh, saartel pagulaste vastuvõtmisel. ma olen rääkinud kitsaskohtadest, asi pole sellest, et me ei tahaks midagi teha või et, et pole raha või energiat. meil on vaja ruumi, kohti, kuhu need inimesed paigutada. nüüd äh, ümberpaigutamise arvu ülehindamine. see on osa äh, kokkuleppe mõjust osa kuuest tuhandest tagasisaatmisest Kreekasse määrati kindlaks enne, kui Türgi Euroopa Liidu kokkulepe jõustus ja tulemus on, et need, et inimeste, saabuvate inimeste arv on kahanenud oluliselt ning ka nende inimeste arv, kes äh, olid äh, ümberpaigutamise jaoks äh, kõlblikud nüüd koordineerimise küsimus on väga oluline. jällegi väga tähtis, Euroopa Liidu liikmesriigiga on tegu. ehk siis, kui asju, asjade korraldamisest on jutt, siis tuleb seda teha täielikult koostöös ja kooskõlastatult, ütleksin pigem, ametivõimudega. see on oluline. me anname maksi-, endast maksimumi selleks, et toeta Kreekat. EKO koordineerib oma tegevust partneritega ning rändeministeeriumiga ning meie omalt poolt üritame seda protsessi toetada nii palju kui võimalik, kuigi tööjaotuse osas, kuigi ma üritan olla sellega seotud, ei vastutama otseselt selle abi poliit-, poliitika elluviimise eest. kas äh, on õige inimesi viia kütteta tehasehoonetesse? loomulikult soovime seda, mis on mine-, viimastel nädalatel toimunud, on see, et me oleme, kui me vaatame, kuidas oli paar kuud tagasi, oli väga palju inimesi kes äh, istusid i-domeenis, siis äh, äh, kriitikat oli palju. Nad saadeti erinevatesse paikadesse, samuti lao, laohoonetesse. hetkel üritame me, kus võimalik, keskuste seisundit parandada ja kui, kui, kui ja, ja kui pole võimalik, siis üritame inimesed sealt ka välja viia keskmises perspektiivis. ja nii palju, kui mina tean, on umbes seitsesada inimest. eile kuulsime sellest. EKO, meie ehk siis EKO partnerid äh, üritavad neid inimesi äh, viia parematesse tingimustesse üle nüüd surve Kreeka tervishoiusüsteemile, jah, see on äh, tõesti olemas, meil on Digi Home'i kolleegid, kui ma õigesti mäletan, on ka andnud erakorralist abi äh, tervishoiusektorile, äh, liikmesriigid tegelevad ümberpaigutamisega. ma ei julgeks jälle rääkida diplomaatiliselt siin teevad rohkem kui varem, nagu härra Rajan ütles, on meil paar, paari kuu jooksul olnud umbes äh, tuhat äh, ümberpaiguta-, ümberpaigutamist kuus, me tahame äh, aprilliks jõuda kahe tuhande kolme tuhandeni, härra Rajan ka rääkis sellest, sellest on räägitud liikmesriikidega, jah, võib-olla kolleeg seletab pikemalt, aga see on ka ühises tegevuskavas, mida on toetanud ka ülemkogu. nii et ma oletaksin, et äh, liikmesriigid ka mm, võtavad äh, vajalikud sammud ette. see on siis vastuvõtmise menetlus, kas see takistab perede taasühendamist, ma arvan, et ma olen ka varem juba selgitanud, et need, kellel on õigus perede taas ühendamisele, need tõesti asetatakse kõrvale selles menetluses ja see ei takista vastuvõtmismenetlust. ma nüüd ei tea, kas, kuidas on kok-, kokkulepete osas Liibüaga, ma ei hakka seda praegu ka siin kommenteerima. sisserändajad leiavad uusi viise Euroopasse tulemiseks, kahtlemata inimesed on äh, loomingulised, aga senikaua, kui need inimesed, kes äh, tavapäraselt tulid üle Türeeni mere Kreekasse, üle Ida-Vahemere, neid on nüüd väga vähe alles jäänud. seda näitavad ka arvud. inimes-, nende inimeste arv on vähenenud üheksasaja tuhande võrra. Vahemere tee kahekümne kuue tuhande võrra. ja vaadates, kes jõuavad Itaaliasse, siis on juba tegemist päris erinevate sisserändajate gruppidega. ja lõpetaksin siinkohal. And uh, Stephen Ryan, uh, just uh, we were going to wrap by mm. six thirteen kõnel ei ole mikrofon sisse lülitatud. või on halvasti kuulda? esimees, loodeta. nii et palun, härra Raivo. ma arvan, et Martin siin vastas enamusele küsimustest ja mis nüüd on veel jäänud vastamata komplimentide eest, suur tänu küsimus selle kohta, miks me arvame, et meil õnnestub saavutada see ambitsioonikas eesmärk äh, ümberpaigutamiste osas, mis seati endal meile septembris kaks tuhat viisteist. selle küsis proua, esitas proua Post, härra Lennarts küsis, kas me pole üle hinnanud nende inimeste arvu, keda saab üldse ümber paigutada? vastus võiks olla, et septembris kaks tuhat viisteist nõukogu võttis tulevikku vaatava kohustuse ja defineeris inimeste kategooriat, keda saab ümber paigutada. matemaatiliselt on selge, et kui, kui klaasi täielikult täis ei valata, siis ei saa ka seda ter-, tervikuna ära juua. seepärast on ka komisjon sihtmärki pisut kohandanud oma hiljut-, hiljutises, hiljutises ko-, soovituses. nüüd me oleme sihtmärki kohandanud vastavalt nendele inimestele arvule, kelle kohta me arvame, et nad on ümberpaigutatavad. praegune sissevool on selline, nagu ta hetkel on, siis on see kõige mõistlikum. veel mõned küsimused. proua Post ja härra Lennart taas mm.. kuidas me nüüd äh, äh, teeme olukorras, kus meil ei ole piisavalt äh, pai-, kohti, kuhu, kuhu inimesi paigutada äh,? komisjon on soovitanud, et üleviimised Kreekasse algaks taas tingimuste, teatud tingimustel ja komisjon on öelnud, et need tagatised peaksid olema eelkõige seotud sellega, kuidas inimesi majutatakse. ehk siis Kreeka kinnitaks, et inimesel oleks koht kuskil vastuvõtukeskuses, mis vastaks nõuetele. see võib tunduda vastuoluline, aga seda on võimalik teha sellisel moel, et see vastab Euroopa Liidu õigusaktidele. ja veel üldisemat laadi küsimus. ka Martin vastas osaliselt sellele, et miks ümberasustamise arvud on üldiselt nii väikesed seda küsitakse erinevates kontekstides, seda küsimust. ja keeruline on sellele vastata, kuid lihtsustades võiks öelda, parim vastus oleks, et liikmesriigid Euroopa Liidus ei ole olnud äh, nii helded ümberasustamispaikade osas kui teised tööstusriigid maailmas. lihtsalt sellepärast, et äh, enamus varjupaiga taotlusi lähevad meie rivaalide, lähevad meie rivaalidele, vaatame näiteks USA, Kanada, Austraalia nad võivad lubada endale luksust äh, valida, kuidas nad täidavad oma rahvusvahelisi kohustusi pagulaste suhtes. ja enamus saabujatest nendes maades on tulnud just äh, ümberasustamise raames. ma arvan, et see vist on nüüd äh, kõik, me oleme vist vastanud kõikidele küsimustele küsimus oli raha kohta. kas te olete rahul äh, selle viisiga, kuidas jälgitakse raha kasutust komisjoni poolt? ma pean ütlema, et, et äh, mul ei ole siin piisavat taustaga teadmisi selleks, et anda täiesti korrektset vastust teie küsimusele, nii et ma eelistan pigem mitte vastata um,. Cert... kindlasti või saan ma Äh, vastuse anda läbi sekretäriaadi. näiteks äh, finan-, keegi meie finantsinimestest võiks vastata. ma muidugi ei ole luba andev ametnik nende kulutuste osas, aga siin on ka palju garantiisid, mida me kasutame. EK Ecol on mudel, mida on kasutatud ja, ja testitud ka mujal. meil on usaldusväärsed partnerid, kes peavad vastama teatud nõuetele, näiteks raamatupidamise osas. nii et me, Eco jälgib teatud äh, põhimõtteid ja nõudeid ja DigiHome rakendab tavalisi kontrollistandardeid, mil, mida ma siin põhjalikumalt kirjeldama ei hakka. aga nagu igasugused Euroopa Liidu kulutused, loomulikult äh, tuleb äh, neid äh, korrektselt kajastada. võib-olla on pisut liiga vara seda hinnangut praegu anda me anname oma parima selleks, et vältida dubleerimist, tagada piisav koordineerimine, nagu te õigesti ka osutasite sellele olulisele aspektile. aga võib-olla just mina ei ole see, kes peaks seda ütlema. aga arvatavasti on finantsosakonnal keeruline anda vastust vahetult pärast raha eraldamist. minu poolt kõik ja võib-olla üks täiendav märkus. ma jätsin võib-olla vastamata ühele küsimusele, mille esitas härra Lennarts. ehk siis, et äh, kui me lubame Dublini üleviimisi ainult nende liikmesriikide puhul, kes samas pakuvad ümberpaigutamise kohti, see on äh, päris äh, meeldiv mõte, ma saan aru, aga meie vastus komisjoni poolelt oleks, et juriidiliste kohustustega ei saa kaubelda, kui on äh, õiguslik kohustus, et äh, ümberpaigutavad liikmesriigid peavad oma õiguslikke kohustusi täitma ümberpaigutamise osas, siis on samuti ka Kreekal kohustus äh, kinni pidada Dublini üleviimise põhimõtetest vastavalt Euroopa Liidu õigusele. tänan. kallid kolleegid, enne kui te minema jooksete, kõik peavad ju veel jõudma oma transpordivahenditele kumbagi raportöörist selles valdkonnas ei olnud täna kohal, samal ajal aga ajakava on tihe, sellepärast ma tänan kõiki kolleege, kes siia kohale tulid ja väga adekvaatseid küsimusi küsisid, mida oleks olnud nagunii vaja küsida. see on täiesti arusaadav, me saame aru siin tõesti nii materiaalsetest kui ka poliitilistest tagajärgedest nii et suur tänu liikmetele, kes need küsimused tõstatasid. suur tänu mõlemale külalisele siia tulemast, sest me eelmine kord juba ütlesime, et meil on vaja teatud aja tagant kogu aeg teada saada, milline on asjade seis. et ja me teame, et liikmed, parlamendiliikmed ja teie ei ole kõikides küsimustes ühel nõul, aga minu prioriteediks oli ikka see, et me suhtleme ja koordinaatorid arutavad äh, neid põhilisi küsimusi, mida siin täna tõstatati ka ja suur tänu kõikidele kolleegidele, et me saime selle arutelu maha pidada ja me tõime siin välja ka põhilised humanitaarküsimused, mida kolleegid nagunii tahtsid küsida, nii et suur tänu kõigile täna siia tulemast. suur tänu teile veel kord ja järgmine koosolek on kahekümne kolmandal jaanuaril ja tegemist on asutava koosolega, selle, koosolekuga ehk et me taasasutame oma koosolekut, nii et tulge kindlasti kohale nii et kahekümne kolmandal jaanuaril kohtume, suur tänu siia tulemast, suur tänu lõpuni kohale jäämast. on veel muid küsimusi, ei ole, siis on koosolek lõppenud